Ladies and gentlemen, guten Morgen. daamid ja härrad. tere hommikust ja tere tulemast meie järgnevale töisele kohtumisele. meil on väga palju erinevaid, aga ka väga huvitavaid küsimusi päevakorras. kõigepealt alustame ühe suure purakaga, tegemist on paketiga äh, ja päevakorrapunktidega kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, mida me arutame kõiki korraga, kõik kuidagi puudutavad aatomienergia ühendust ja kõigi eest vastutab meie kolleeg Brežina. teda ähvardab väga-väga palju tööd, tal on väga palju erinevaid valdkondi, mis ta peab läbi võtma. me üritame teda aidata, temaga neid küsimusi arutada ja siin on ju tõesti nii palju arvukalt kolleege kohal, nii et ta võib kohe ka sõna saada. palun, teil on sõna Uh, lugupeetud esimees, kolleegid, daamid ja härrad, mul on teile au tutvustada õigusloome eh, paketti, mis puudutab Euratomi raamprogrammi aastaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist õigusloomealane pakett eh, koosneb siis raamprogrammist, nendest kahest programmist ja siis ka eriprogrammidest, mis puudutavad siis kaudseid ja otseseid meetmeid ning osaluseeskirju. Euratomi leping Äh, käsitleb, piirab need teadusuuringute programmid tuumaenergia vallas viie aastaga, see äh, õigusakt lõpeb kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja selle paketi eesmärk on siis toetada teadusuuringuid ja meetmeid tuumaenergeetika vallas, äh, pidades silmas siis praegust finantsperspektiivi ning kooskõlas ajakavaga, mis on seitsmendale teadusuuringute raamprogrammile kehtestatud kõik need kolleegid, kes on järginud poliitilisi arenguid mõnedes riikides, kus on otsustatud järk-järgult loobuda tuumaenergia kasutamisest, neile kolleegidele tahaksin öelda, et see õigusakt käsitleb üksnes tuumauuringuid ja tuumatehnoloogia arengut ja mitte, ja ei tegele tuumaenergia kui sellise kasutamisega. Fukushima sündmused peaksid meile andma väga tugeva stiimuli suurendada oma teadmisi tuumaenergia vallas seetõttu on meil vaja rohkem ja mitte vähem tuumauuringuid ja seda nii eh, termotuumasünteesi kui ka tuumalõhustumise valdkonnas. ning kõik sellised küsimused nagu tuumaohutus, jäätmekäitlus, eh, julgeolek, eh, meditsiiniseadmetes tuumatehnoloogia kasutamine, samuti uute ravimeetodite väljatöötamine. sellele kõigele tuleb tähelepanu pöörata. lõpetuseks ühised Euroopa, üle-euroopalised tuumaenergiaalased uuringud on olulised selleks, et edendada meie konkurentsivõimet, majanduskasvu ja teaduslikku väljapaistvust. ma tahaksin veel kord rõhutada, et kõik need teemad, millega me tegeleme selle õigusloome paketi raames, on seotud teadusuuringute ja arendustegevusega ja need ei ole seotud tuumaenergia kasutamisega. ma usun, et siin saalis ei ole kedagi, kes sellepärast, et ta on tuumaenergia kasutamise vastu, lükkaks taga, oleks vastu ka Euroopa teadusuuringutele selles valdkonnas. samuti arvestades sellega, et Euratomi raamprogrammi ettepanekud on otseselt seotud teiste oluliste tegevustega, näiteks strateegiaga Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja energiastrateegiatega Äh, jään ootama koostööd kõigi kolleegide ja variraportööridega ning olen avatud aruteludele ja kompromissidele, mis äh, äh, tulenevad olemasolevatele, tuginevad olemasolevatele õigusaktidele ja rahvusvahelistele õigusaktidele, aitäh! suur-suur tänu, suur tänu selle eest, et viit-, rääkisite meile, mis on siis selle projekti tegelik sisu ja mis on meie ülesanne, sest vahel on tõesti väga palju kasu sellest, kui me keskendume tegelikule ülesandele. nii, ja kõigepealt soovis sõna saada proua Madurell, palun, teil on sõna. aitäh. mul ma pean vabandama meie variraportööri proua Hertsogi nimel, kes andis mulle siis kirjaliku versiooni oma sõnavõtust, mille ma nüüd loen ette. ja teen seda inglise keeles. Need sätted, mis puudutavad Euratomi raamprogrammi, äh, jõuavad lõpule kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus, kuna Euratomi leping lubab ainult viie aasta pikkusi programme seetõttu tervitame me komisjoni ettepanekut, mis tehti seitsmendal märtsil eh, ja selle ettepaneku sisuks on siis Euratomi lepingu pikendamine aastateks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist ning ka kahte ettepanekut, mis puudutavad siis kaudseid ja otseseid eh, uuringuid tuumaenergia vallas, tuginedes artiklile seitse Euratomi lepingus me oleme nõus nende raamprogrammi eesmärkidega, mis aastateks äh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist on seatud, need on seotud termotuumauuringutega, äh, ohutu ja säästva ning majanduslikult elujõulise tuumaenergia tehnoloogia väljatöötamisele ning samuti kiirguskaitsele. samuti taha, on nende meetmete eesmärk äh, tõhustada ressursside kasutamise efektiivsust äh, ning äh, pöörata tähelepanu kiirguse kasutamisele tööstuses ja meditsiinis. tuumaohutuse suurendamine on oluline, tuumarelva leviku piiramine ning tuumamaterjalidega kauplemise piiramine eelarve sellele raamprogrammile, eh, mis hõlmab siis ka ITER-it, on komisjoni poolt eh, siis sel, nendes piirides, mis mitmeaastases finantsraamistikus on välja pakutud. kuna eh, aga ITER-i projekt on oluliselt kallimaks läinud, siis tuleb arvude osas jõuda kokkuleppele kas meie komisjon näiteks leiab, et oleks mõistlik näiteks kasutada ära neid varusid, mis on teistest eelarverubriikidest üle jäänud ja maksimumsumma Euratomi raamprogrammiks on kuskil äh, kuus ja pool miljardit ja see summa siis kasutatakse ära järgmiselt eriprogrammide jaoks, mis viiakse läbi kaudsete meetmete teel, näiteks termotuuma uuringuteks ja ITER-i jaoks kaks koma kaks miljardit eurot, kiirguskaitseks kuskil sada kaheksateist miljonit ning eriprogrammide jaoks, mida viiakse läbi siis otsemeetmete näol kuskil äh, kakssada kolmkümmend viis miljonit. Need arvud äh, ja sealhulgas ka siis äh, teatud vahendite ümberelandamine ITRE-le saja miljoni oma eraldamine ja kolmesaja kuue miljoni eraldamine kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on samuti siis selles ettepanekus sees ja samuti ning niisiis kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks siis kuue miljoni võrra ja saja üheksakümne miljoni võrra aastaks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja need ettepanekud on komisjoni poolt heaks kiidetud kahekümne kolmandal aprillil. vastavalt komisjoni ettepanekule, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, on rubriigis üks A summasid suurendatud sellel perioodil äh, niimoodi, et see suurenemine tasakaalustatakse äh, kärbetega kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ülempiiridesse. Äh, ma pean siin silmas rubriike kaks ja viis eelarves. meie raportööri arvates ei saa me lubada komisjonil ja nõukogul rohkem raha ITER-ile eraldada, tuleb leida uusi eelarvevahendeid, suur aitäh! kolleeg Rüübich. kolleeg Rüübich, palun! Äh, ja suur tänu! ma arvan, et tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega väga palju oleneb sellest, kuidas me tulevikus edasi tegutseme, me teame, et tuumaenergia on sattunud küsimur-, küsimärgi alla pärast Fukushima katastroofi. ja seepärast peaksime me nüüd ka mõtlema, kuidas me juba äh, koolitamisel standardeid tõsta saaksime. väga tähtis küsimus on siin ka see, et kas meil oleks võimalik koostööd teha Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuriga see on tähtis küsimus selleks, et me saaksime kõik tuumajaamad Euroopa Liidus kõrgeimale võimalikule tasemele viia. tahaksin teada, mille peale siin komisjon on mõelnud ning väga tähtis on, et äh, me jätkaksime alusuuringute programmi ja uute rahastamisettepanekute osas peaksime me tõesti siis äh, äh rahastamisraamistikus ka eraldi rea ette nägema selleks, et meil oleks ka siis nii-öelda uusi varastamisallikaid. suur tänu ja kolleeg Tusnovski! Já nechci opakovat e, to, co již bylo... Suur tänu! Ma ei hakka kordama seda, mida siin juba öeldi. Väga paljudes punktides olen ma härra Persinaga äh, nõus ka mina leian, et väga tähtis on äh, teadustöö jätkamine selles valdkonnas. minu arvates on tegemist rahastamisvahenditega, mida tuleb väga nutikalt rahastada, sest niimoodi on meil võimalik oma teadmisi suurendada, mitte ainult äh, tuumaenergia osas, vaid ka materjaliteaduses ja ka meditsiinis väga paljud inimesed tegelikult ei saa aru, kui kaugele lähevad tuumaenergiaalased uuringud ja ma olen täiesti veendunud, et see raha investeeritakse õigesse kohta, tegemist on investeeringuga tulevikku. meil on võimalik niimoodi saada uusi teadmisi, mis aitavad meil paljudes elu, eluvaldkondades ka edasi minna. peale selle on minu arvates väga tähtis, et me nende programmide puhul, nii nagu nad on siin üles loetud, hoolitseksime ka koolitustegevuse eest. ja seda kõikides valdkondades. meil on väga palju Fukushima katastroofist õppida. Äh, ma saan aru väga hästi, miks hüsteeria puhkes, miks puhkes paanika, sest katastroof oli nii suur, kuid me peaksime mõtlema ka selle peale, et meil on võimalik sellest õppida. sellised suured katastroofid võivad tuua valesti mõistmisi ka teistes valdkondades ja seepärast on nimetatud programmid nii tähtsad. pärast Fukushima katastroofi peame me oma teadmised uuesti üle vaatama ja oma kogemused üle hindama. on näha, et on väga palju asju, mis tuleb veel lahendada nii tehnilisel kui ka organisatoorsel tasandil otse loomulikult sõltub ähm, väga palju ka sellest, kas äh, riigid otsustavad tuumaenergiast loobuda või mitte. kuid see ei tähenda seda, et ka nendes riikides, kus tuumaenergiast loobutakse, tuumauuringutest loobutakse tuumaenergia kasutamine ja tuumaenergiaalased uuringud on kaks erinevat asja. meil on vaja energiaalase uurimustegevusega edasi jätkata väga edasi minna. väga tähtis on, et meil oleks ka piisavalt rahastamisvahendeid, sellepärast et energiaalased uuringutööd on tavaliselt väga kallid. samal ajal on nad aga rahvusvahelisel tasandil väga tähtsad, on väga vähe riike maailmas, mis suudaksid üksi nimetatud uuringuid läbi viia ja seepärast on väga tähtis kogemuste informatsiooni vahetus erinevate teadusuurimiskeskuste vahel. rahastamine on hea Äh, sest äh, selliste programmide rahastamine on hea, sellepärast et meil on võimalik topelttööd vältida. ja see näitab, et me püüdleme ühise eesmärgi poole. ning eesmärgid, mis me oleme endale pannud, on mõistlikud ja mina variraportöörina olen tõesti valmis ka oma fraktsiooni nimel nendesse raportitesse panustama, sellepärast et need programmid on Euroopa tuleviku jaoks väga tähtsad. võib-olla ei ole meil täna üldse mitte võimalik hinnata, milline tähtsus äh, sellisel tegevusel järgnevatel aastatel tegelikult on? suur tänu ja kolleeg Udi! <clears throat> aitäh, esimees! ma tahaksin äh, tänada meie raportööri äh, selle eest, kuidas ta selle keerulise temaatikaga on ümber käinud. kõigepealt kahe tuhande seitsmendal aastal me hindasime raamprogrammi, äh, komisjon pidi sellise hindamise läbi viima ja see hindamine jäi tähelepanuta. ja võib-olla me oleks pidanud esitama siis terve rea küsimusi ja samas, kui komisjon neid äh, hindamisi läbi viis, siis seitsmenda raamprogrammi osas nad tegid head tööd, aga mulle tundub, et Euratomi osas see hindamine ei olnud eriti sõltumatu ja erapooletu. ning äh, nagu ma siis ütlesin, minu arvates ei olnud see hindamine täiesti sõltumatu. mõned osad komisjoni hinnangust koostati enne, kui leidis aset Fukushima katastroof. Jaapanis aset leidnud tragöödia ei tohiks Euroopa Parlamenti panna küsi-, küsimärgi alla, seadma küsimärgi alla mõningaid äh, sõnumeid, mis meile on varem komisjoni poolt tulnud, kõigepealt mis puudutab ITER-it. Äh, seda rõhutasid ka meie variraportöörid. nimelt me peame oma arvamuses tuginema ikkagi teadusuuringutele. komisjoni poolt koostatud dokumendis äh, kõneldakse Äh, ITER-i äh, ehitusest ning me peame siin äh, infrastruktuuri ja ehituse lahus hoidma. teadusaspektidest ja teaduste külge tuleks ikkagi rahastada sellest programmist. nii et see raha, mis on vaja teaduspoole äh, rahastamiseks, peab tulema sellest programmist. Äh, loomulikult see on selge, et me ei hakka tegevuskulusid rahastama, aga me keskendume siin praegu teadusuuringute rahastamisele, kui me seda välja ei ütle, siis me jääme poliitilise toetuseta. ja nüüd, äh, kuidas jagada vahendeid termotuumasünteesi ja tuumalõhustumise uuringute vahel ma arvan, et äh, me peaksime siin asjad põhjalikult läbi mõtlema, ma tahaksin komisjonilt küsida, et kas ei oleks aeg hakata sellele mõtlema kas meil ei peaks olema ka teadusuuringute programmid, mis puudutavad tuumajaamade sulgemist? Äh, näiteks nende tuumajaamade sulgemine, mis praegu, praegu kasutatakse lõhustumistehnoloogiat. võib-olla saja, saja viiekümne aasta pärast tuleb meil hakata terve rida, tervet rida tuumajaamu sulgema ja minu arvates kõige paremad tehnoloogiad ja maailma parimad inseneeri-, insenerid, kes, kes sellega tegelevad, on meil olemas ja me peame selle edu säilitama Äh, sest see on nii-öelda pehme julgeolek äh, eurooplastele, see annab inimestele turvatunde, et meie jaamad on ehitatud ja neid äh, hooldatakse vastavalt kõige kõrgematele standarditele. me peame neile kinnitama, et tuumajaamade sulgemise kulud on samuti nende jaamade eelarves sees ja selleks on meil vaja teha siis kõik teadusuuringud, et me tõesti oleksime ülesannete kõrgusel. nii meil on vaja konkreetseid programme, mis puudutavad siis tuumajaamade sulgemist, tegemist on keerulise ülesandega. Äh, niisiis, ma arvan, et meil me peame pöörduma ülikoolide ja teadlaste poole, et nad koolitaksid rohkem tuumainsenere Äh, ning äh, tegemist on tõesti olulise teemaga, sellepärast et äh, tuumajaamade sulgemine on valdkond, kus tõesti turg on olemas üle kogu maailma, asi ei puuduta ainult Bulgaariat ja Saksamaad, kus seda tegema hakatakse. Prantsusmaa võtab kasutusele tulevikus uue põlvkonna tuumajaamad ja vanad tuleb sulgeda. ja veel üks asi. me investeerime praegu väga palju raha ITER-isse Äh, aga ma tahaksin teada, kas me ei peaks pidama äh, ITER-i teiste partneritega ka rahastamise teemalisi läbirääkimisi? Äh, üks parlamendisaadikutest kahetses, et Euratomi lepingul puudub parlamentaarne mõõde. härra Jadot. Merci, monsieur le president. C'est toujours un plaisir de prendre la parole après. suur tänu härra esimees, alati on väga äh, tore rääkida pärast kolleeg Odiid. me ei vaata küll alati asju samast äh, vaatenurgast ja me ei ole ka alati tuumaenergia küsimustes, prant-, äh, tuumaenergia küsim-, tuumaenergia tuleviku osas Prantsusmaal ja mujal maailmas ühel seisukohal jah, me oleme kõik näinud tuumaenergia õitseaegu, kuid mulle tundub, et nüüd on tuumaenergiale hakatud laulma luigelaulu. Ehm, me peaksime siin vaatama erinevaid asju, mis tõstatati. esiteks küsimus, mis tõstatati, nimelt äh, tuumajaamade kinnipanemine ja nende hilisem äh, lahtimonteerimine ükskõik millisest riigist me räägime, meil on puudu inseneridest, kes oskaksid seda teha. Need äh, inimesed, need insenerid, kes tuumaenergiajaamasid aitasid ehitada, on nüüd äh, juba pensionipõlve pidamas ning äh, tuumaenergiate lammutamine antakse tihti alltöö korras ettevõtetele, mis ei ole võimelised seda tegema. meil ei ole lihtsalt piisavalt oskusteavet äh, tuumaenergiate töö lõpetamiseks, meil on vaja insenere, inimesi, kes omaksid tõesti võimalikult häid teadmisi selles valdkonnas, ainult niimoodi on meil võimalik äh, riske miinimumini viia ja ma arvan, et ainult niimoodi on võimalik ka roosad prillid peast ära võtta tuumaenergia tuleviku osas. ma arvan, et väga paljud lähtuvad ka sellest, et meil tuleb kohe kindlasti õppida Jaapani tuumakatastroofist näiteks enne tuumakatastroofi me olime ITER-i osas juba väga skeptilised, me ei teadnud päris täpselt, kuidas lähevad asjad edasi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, vähemalt osa meist. nüüd äh, pärast kahe tuhande kolme, pärast tuumakatastroofi oleme me veelgi kõhklevamad, me ei tea täpselt, mis saab ja me ei tea, kui suured on kulud. ning need kõhklused toovad endaga kaasa selle, et me saame aru, et meil tuleb tuumaenergia osas väga selged eesmärgid paika panna. ma ei ole nõus sellega, et me peaksime tuuma äh, et me peaksime energiavajaduse, tuumaenergiavajaduse ja tuumaenergia uuringud üksteisest äh, lahutama sest äh, praegusel hetkel tuumaenergia uuringuteks on antud neli koma viis roh-, korda rohkem raha kui alternatiivsete energiaallikate uurimiseks. samal ajal aga me teame, et tegemist on väljasureva energialiigiga. ka tervise peale mõeldes on täiesti selge, et on viimane aeg ähm, tuumaenergia kasutamist täpsemalt üle vaadata. ja ma arvan, et parlament peaks siinkohal väga selge seisukoha välja töötama, kas me lõpetame need projektid või me jätkame nendega. võib-olla ma võin seda sõnavõttu kasutada selleks, et äh, anda ühe mõtte edasi sekretäriaadile, ütleb härra esimees. Te rääkisite sellest, et me peaksime Fukushima katastroofist õppima jah, on täiesti selge, et Äh, katastroofi hindamise osas on meil erinevad arvamused, kuid üks asi on väga tähtis ja seda pole mitte kunagi öeldud. tegelikult me ei tea üldse, mis Fukushimas tegelikult toimus võib-olla oleks meil võimalik kedagi leida, kes tuleks siia ja meie järgnevatel koosolekutel ja räägiks meile, mis toimus, sest nüüd on katastroofist natukene aega möödas, on, on, asi on natukene selginenud ja võib-olla oleks meil võimalik seda siis natukene selgitada, nii et siin palve sekretäriaadile, see ei ole tõesti päris meie teemaga täna seotud, aga see on väga huvitav asi, mida oleks ka huvitav teada. suur tänu härra esimees. Fukushima katastroof on jällegi kord näidanud, et energiatöö tootmise, tootmine võib kaasa tuua riske ja sealhulgas ka tuumaenergia. ja Fukushimast äh, ei saa kunagi liiga palju õppida. meil on vaja informatsiooni selleks, et äh, Fukushimas aset leidnud sündmusi objektiivselt hinnata. tuumaenergiajaama, jaam on erajaam ja loomulikult äh, on jaamakäitaja üritanud kulusid miinimumini viia, et kasumit maksimumini viia ja see ei ole kõige õigem lahendus nende inimeste jaoks, kes elavad selle tuumajaama läheduses või töötavad selles tuumajaamas. nii et mina arvan, et meie peaksime toetama igasuguseid uuringuid, mis aitavad meie töötajate, meie kodaniku, kodanike ohutust tagada. meie kodanikel peab olema äh, legitiimne, odav juurdepääs äh, energiale. kui me hakkame täna mõtlema selle üle, kuidas meie oma energiavajadusi tulevikus rahuldame, olgu see siis äh, läbi tuumaenergia, taastuvenergiaga, äh, ja kui ma ei tee seda kiiresti, siis me jääme ülejäänud maailmast maha. inseneride ekspertide koolitamine, kes töötavad kogu energiasektoris, on äärmiselt oluline. ja Euroopa Parlamendina peame me esitama ettepanekuid äh, omalt poolt. Äh, meil on siin äh, alltöövõtulepingud ja ja kõik need allhankijad ja allhankelepingute kaudu äh, tulnud töötajad ei ole alati koolitatud, nad on pärit töövahendusagentuuridest ja neil puuduvad vajalikud kvalifikatsioonid, me ei tea täpselt, mis Fukushimas aset leidis, kuid igal juhul aset leidnud sündmused ja sündmuste külg ei ole vastuvõetav, ma ütlen jah teadusuuringutele ja ütlen jah teadusuuri-, teadusuuringutele taastuvallika äh, Äh, allikate osas. isegi siis, kui me oleme eriarvamusel tuumaenergia küsimuses, teame me, et meil on tulevikus vaja uut energiasegu. Saksamaa on teinud avalduse, et nemad lõpetavad tuumaenergia kasutamise kodanike surve tõttu. Äh, kuid äh, aga Saksamaa kavatseb osta seda Prantsusmaalt, Itaalialgi pole tuumaenergiat, kuid nemadki ostavad sisse tuumaenergia baasil toodetud energiat Prantsusmaalt. ja Äh, eks siis näis, energiahinnad selle tulemusena võib-olla kahekordistuvad ja eks näis, mis siis juhtub. turujõud hakkavad mängima, äh, on nõudlus, pakkumist pole, eks äh, võib-olla võiksime siis peatada, kahekordistada hinnad ja vaadata, mis juhtub nendes riikides, kus tuumaenergiat pole. meil, aga meie kodanikel on õigus ohutusele neil on ohutus, neil on õigus kaitstusele, aga neil on ka kohustused, äh, nad peavad äh, ühiskonnale ja meie kogukonnale oma panuse andma ja seetõttu on äh, oluline, et me kanname hoolt selle eest, et meil oleks vajalikud koolitusvõimalused kättesaadavad. ja samal ajal me pumpame raha gaasitorujuhtmetesse üle kogu Euroopa, mis kuuluvad suurtele ettevõtetele, kellel on äh, kahtlased pangaarved Šveitsis äh, ja samal ajal me ei investeeri tuumajaamadesse, mis toodavad energiat. me oleme kõrgetasemelised poliitikud ja me teame, et meie kontinendil on teatavad vajadused, vajadused, mida me peame rahuldama oma kodanike ja meie tööstuse ees ja me peame ka koolitusest hoolt kandma. Ähm, suur tänu, härra Hene. tahan lihtsalt ühe väikese lisamärkuse siia juurde teha. kolleeg Hene, kolleeg Brežina avaldas protesti siin, kui sa ütlesid, et sakslased ja itaallased peaksid ostma oma energia Prantsusmaalt. ta ütles, et, et ei, ei, et ka Tšehhil on energiat pakkuda lihtsalt, et selle teadmiseks võtaksid. kolleeg Remek, palun Děkuju, pane předsedo, je to pravda z České... jah, suur tänu. Teil on õigus, Tšehhi Vabariigis, Tšehhi Vabariigilt oleme me ju kuulnud, et ollakse ennast ette valmistamas äh, reaktsioonidele, mis tulevad äh, sellest, et Saksamaa on otsustanud äh, tuumaenergiast loobuda. arvatakse, et energiahinnad tõusevad umbes kakskümmend protsenti. aga see ei olnud see, millest täna rääkida tahtsin. kõige tähtsam on siin juba ära öeldud ja mul on väga hea meel, et olen nende raportite variraportöör. härra Brežina on tõesti väga-väga kogenud, väga tark inimene selles valdkonnas ja on täiesti selge, et ta hoolitseb läbirääkimiste korraliku läbiviimise eest. tahaksin välja tuua ühe nüansi, me räägime siin koolitustegevusest, teadustööst, ühest väga tundlikust valdkonnast. me räägime siin ka elukestvast õppest, kutseõppest ja siin tuleb natukene mõelda ka natukene minevikule. kallid kolleegid, mõelge selle peale, et äh, et näiteks kui sõidate lennukiga ja mootor äkitselt seiskub, siis äh, meeskond peab üritama lennukit kuidagi ohutult maandada. ja siis küsitakse tihti, et äh, miks näiteks äh, ei töötanud teine, kolmas või neljas mootor sellel hetkel, kui õnnetus juhtub, ei ole võimalik põhjust välja selgitada ja ka reisijatel pole võimalik mitte midagi teha. Nad võivad jalgu trampida või karjuda, aga sellest pole abi. pärast ähm, Fukushima katastroofi oleme me šokis ja tihti käitume nii, nagu reisijad lennukis, sellises lennukis, kus on tehniline rike minevikus ja tegelikult ka rohelise poliitika tõttu oleme me väga ebakindlaks muutunud. tuumaenergia valdkonnas ähm, töötanud inimesed vahetasid töökohta just sellepärast, et ähm, nad kartsid tagajärgi ja seda me näeme nüüd, kolleeg Henanil on õigus, tehnilised riskid jäävad alati alles ja seepärast tuleb meil anda õige, selge, positiivne signaal, tuleb öelda, et väljaõpe on väga tähtis, koolitustegevus on väga tähtis ja et meil on vaja insenere selles valdkonnas ja et need inimesed leiavad ka alati tööd. poliitikud ja tegelikult kõik kodanikud on nende äh, hästi välja koolitatud äh, ekspertide kätes nende inimeste kätes, kes on võimelised tehnilisi probleeme lahendama ja tegema ettepanekuid äh, sarnaste juhtumite lahendamiseks, ähm, nagu see on minu näide lennuki kohta. aitäh ja kolleeg Chichester uh,! All... suur tänu, härra esimees! Teie enda kommentaar, mis puudutas äh, kuulamist, äh, mis sisaldaks üksikasjalikku infot Fukushima sündmuste kohta, siis eelmisel nädalal meie arutelus tsiteerisin Ühendkuningriigist meie tuumaenergia tuumaohutuse äh, ins-, äh, inspektori raportit ja tema on nimetatud rahvusvahelise äh, tuumaenergia agentuuri uurimisrühma juhiks, äh, mis peab tegelema siis äh, Fukushima sündmustega ja Äh, kui me kutsuksime tema meie komisjoni, siis äh, saaksime kindlasti üksikasjalikuma ülevaate äh, aset leidnust, ta võiks teha meile ettekanne, ettekande sellest, mida tema uurimisrühm on leidnud või avastanud. ja teiseks, jätkates härra Henani ohutusealastest märkustest ja tuumaenergia ohutuse alastest kogemustest nii-öelda tuumaenergia vallas, siis statistika tegelikult on hoopis teistsugune, kui härra Henan viitas, äh, ohutuste, õnnetuste äh, arv ja äh, surmaga lõpevate õnnetuste arv teistes energiatootmise sektorites, nagu näiteks kivisöesektoris, on märkimisväärselt tõsisemad kui meie tuumaenergia tootmise sektoris. ja ma saan küll aru, et inimesed äh, reageerivad äh, vägagi emotsionaalselt äh, tuumaenergiaga seotud küsimustele, kuid ärgem laskem neil tunnetel varjutada seda tuumaenergia ohutusega seotud statistikat ja statistilisi statistikaid, statistikas tehtavaid äh, järeldusi ja siis äh, mis äh, juhtub siis Saksamaal, kui lõpuks tuled kustutatakse, täpsemalt tuumatuli kustub, siis see leiab aset umbes kümne aasta pärast ja loodetavasti kümne aasta pärast on meil terve rida Äh, uusi tuumajaamu Ühendkuningriigis ja siis võib-olla võiksime osutada oma tagasihoidliku abi äh, ka üle äh, kanali ja üle väina meie Saksa, Saksamaale ja aidata kaasa ka energiavarustuse kindluse tagamisele Euroopas issand jumal, juba kolmas ettepanek, üritame kuidagi need ettepanekud kokku koguda, sest siis on meil võimalik pärast valikut teha. härra Rüübi, ja suur tänu, härra esimees, tahtsin lihtsalt tagasi tulla selle juurde, et on võimalus äh, Fukushima kohta rohkem informatsiooni saada. eelmisel nädalal, Strasbourgi nädalal poliitiliste väljakutsete komisjonis olid meil ühisest uurimiskeskusest äh, eksperdid kohal, kes andsid meile tõesti üksikasjaliku analüüsi selle kohta, mis seal tegelikult juhtus ja millised tagajärjed on sellel õnnetusel. nüüd ma teeksin ettepaneku, et kutsume eksperdid sellest ühisest uurimiskeskusest kohale ja meil on ka saatkonnas inimesed, kes äh, andsid meile informatsiooni katastroofi majanduslike tagajärgede kohta. ja ma tegin ka ettepaneku, et need äh, dokumendid, mis nad meile eelmisel nädalal andsid, saadetakse edasi ka äh, komisjoni esimehele ja võib-olla oleks võimalik äh, need siis edasi saata ka tööstuskomisjoni juhatusele. suur tänu, ütleb härra esimees, see on väga hea ettepanek ja vaatame siis, keda me kutsume. härra Tsnovski uuesti, palun ja suur tänu! vabandan, et äh, nüüd juba teist korda sõna võtan, aga mina kuulun nende hulka, kes leiab, et äh, me peaksime kohe kindlasti sellise ürituse korraldama. ma olen nõus sellega, et peaksime kutsuma inimesed, kes olid seal kohapeal, kes nägid, mis seal toimus. ehk et me ei kuuleks äh, lihtsalt suust suhu levinud informatsiooni, vaid saaksime tõesti nende käest, kes seal kohal olid, teada, mis toimus lubage mul sinna juurde lisada veel, et sekretäriaat peaks mõtlema veel ka järgmise asja peale. Euroopa saatis päästemeeskonna Jaapanisse. sinna kuulusid ini-, spetsialistid lahendamaks kriisiolukordi, aga teiselt poolt oli seal ka eksperte, tuumavaldkonna eksperte ja ma tean, et nad olid äh, katastroofi kohal, äh, katastroofi sündmuspaigal kohal ja see oli ka see ähm, meeskond, kes oli seal Euroopast kohal ja need inimesed võiksid rääkida täpselt, mis seal toimus, nad olid kolm-neli nädalat pärast Jaapanit äh, katastroofi seal kohapeal ja me peaksime mõtlema, kas me äkki ka neid inimesi ei peaks siia kutsuma põhimõtteliselt olen mina selle poolt, et me ähm, väikese minikuulamise korraldaks, suur tänu, härra esimees. suur tänu ja kolleeg Niibler, palun. ja suur tänu, härra esimees, ma tegelikult ei tahtnud peaaegu midagi selle kohta öelda, tahtsin lihtsalt tänada kõiki kolleege teistest liikmesriikidest, kes on meile siin tõesti äh, teinud suurepäraseid ettepanekuid äh, Saksamaa energia varustamiseks siis, kui meil tuled kustuvad ja kuna mina tõesti olen Saksamaalt pärit, siis tahan teile öelda, et ootame ära, vaatame, mis juhtub. rohelised on ähm, nõudnud, et me kohe loobuksime tuumaenergiast. me ei kavatse seda siiski päevapealt teha, vaid oleme otsustanud, et äh, järk-järgult aastani kaks tuhat kakskümmend kaks me loobume tuumaenergiast ja me üritame siin ju tõesti juba aastaid äh, energia siseturgu luua, kui meil see tõesti õnnestub ja see ka toimib, siis ma arvan, et see on ainult väga hea konkurents toob äh, kindlasti olukorra paranemise kaasa ja ma võin teile öelda, et päris sinisilmsed äh, sakslased ka pole, nii et kolleegid, kes siin äh, meile musta stsenaariumit ette kirjutavad, teile ütlen, et tõesti, lugege läbi Saksamaa valitsuse vastav tegevuskava, ma olen nõus ka selle teile edastama. suur tänu ja kolleeg Odi, palun! suur tänu! härra esimees, ma teen lühidalt ja tahaksin toetada Pauli ettepanekut, milleks oli kutsuda äh, Joter G, kes võiks äh, meile äh, anda ülevaate viimastest Euratomi arengutest. Euh, euh, ja mina tahtsin omalt poolt pisut informatsiooni jagada kõigepealt kinnitaksin seda, mida ütles äh, mu kolleeg, nimelt sakslased ei ole päris ära pööranud. Äh, nende reaktsioon oli äh, vahetu kodanike soovidele. meie tänases maailmas on meil demokraatlik süsteem ja tema ja demokraatlikus süsteemis tegelikult rahvas juhib valitsuse otsuseid nii et äh, selle asemel, et kuulata tuumaenergiatööstuse esindajate argumente, peaksime me vaatama äh, statistikat äh, ja seitse pluss ühe jaama sulgemisega seoses Saksamaal peaksime vaatama, mis edasi juhtuks energiasuhetes Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. Prantsuse tuumatööstuse avaldused ei ole alati õiged, kui me neid hindame me peame Fukushima sündmusi põhjalikult hindama. minu rohelistest, roheliste seast pärit kolleeg vastutab selleteemalise raporti eest, ta on praegusel hetkel Fukushimas ja mul, ma olen kindel, et tagasi tulles ta rõõmuga jagab oma kogemusi ka meiega. see aitaks meil saada täielikuma pilti aset läinud sündmusest härra Odiidi ütles, härra Odiid ütles ka, et sõltumatu hindamise kriteeriumid äh, ei ole alati meie senistes äh, raportites tagatud. suur tänu, härra Šaduu, et ütlesite veel kord, et sakslased pole päris hulluks läinud, see on minu arvates üks väga tähtis äh, järeldus tänasel päeval, aga kuna ma pean olema esimehena sõltumatu, siis ma ütlen, et me peaksime, tõesti peaksin praegu tegema analüüse selle kohta, kes on teinud õige otsuse, kas sakslased või teised, äh, ja ootame lihtsalt asjade käigu ära ja loodame, et äh, siseturg näitab, kuidas asjad lähevad. suur tänu! kas nõukogust on keegi kohal, sest äh, me rääkisime ju tegelikult küsimusest, mis puudutab lepinguid ja lepingute läbivaatamist ja ma tean, et nõukogu töögrupp on ka seda küsimust arutanud ja leidnud kompromisse leida kui ma nüüd, ma tean, siis kolleeg Stroomaier, teie komisjonist peaksite kohal olema, äkki te annaksite meile natukene informatsiooni selle kohta, mis toimub äh, nõukogus, ärge nüüd rääkige nõukogu nimel, aga andke meile lihtsalt teada, mis seal toimub. Um, as you might know uh, in the council uh... suur tänu! nagu te teate, et nõukogus ei jõutud äh, kokkuleppele, meil oli seal vastasseis kakskümmend viis liikmesriiki kahe liikmesriigi vastu ja põhiline öö, äh, osa oligi selles, et me operatsionaalses osas ei jõudnud kokkuleppele. meil oli kõrgetasemeline töögrupp seal olid siis äh, praegune eesistuja ja ka eelnev ja järgmine, kaasa olid, äh, kaasatud olid veel Austria ja Saksamaa ja me üritasime jõuda kokkuleppele, alguses me ei jõudnud kokkuleppele, lõpuks eile siiski jõudsime ja kompromisstekst on välja töötatud, äh, sain seal täna hommikul kokkuleppele jõuti, keskendudes äh, raamprogrammidele, mis keskenduvad äh, julgeolekule. nõukogu kavatseb töögruppi kokkulepet esindada äh, teadusuuringute töögrupile esmaspäeval, tegemist on eesistujariigi saavutatud äh, kompromissiga ja eesistuja ürit-, äh, loodab, et see pakett on võimalik kahekümne teisel juunil edasi saata Koreperile ja et see nädal hiljem võetakse vastu siis ka ministrite nõukogul. nii et põhimõtteliselt on vastu võetud kompromiss. ja suure tõenäosusega varsti on siis nõukogul võimalik ka otsus vastu võtta, nii et on väga tähtis, et ka parlament oma seisukoha välja töötab. aitäh! suur tänu, nüüd kolleeg Šadoo ja siis veel härra Brežina. suur tänu! kas komisjoni esindaja võiks meid äh, informeerida sellest, kas see leping hõlmab ka finantsküsimusi, kas selles osas on ka kokkuleppele jõudnud äh, ja kas äh, Fukushima katastroofi võiksite ka arvesse võtta? üks hetk, härra Udi soovib ka siiski lisaküsimuse esitada. suur tänu! kui ma asjadest õigesti aru sain, siis nõukogu on oma pingutusi hoogustanud ja ajakava on nüüd tihedam, kas äh, te võiksite kinnitada, et äh, nõukogul on aega ja võimalusi ka Euroopa Parlamendi arvamust arvesse võtta, kui vastasel korral pole mingit mõtet seda arvamust esitada? suur tänu ja härra Stroomaier. esimene küsimus. jah, otse loomulikult äh, kogu arut-, arutelu nõukogus toimus Fukushima katastroofi valguses, sellepärast et äh, paar päeva enne katastroofi meile see töödokument esitati. keskendusime sisule, mitte eelarvele. härra Odi küsimus ma ei saa otse loomulikult nõukogu nimel sõna võtta, kuid äh, mis puudutab komisjoni, siis komisjon hindaks väga seda, kui parlamendi seisukoht äh, tuleks võimalikult kiiresti ja nõukogu saaks sellega arvestada. suur tänu selle viite eest, kolleeg Brežina, palun. ja Vihtel všem äh, debatujícím äh, velmi poděk- ja suur tänu, mina tahaksin tänada kõiki, kes äh, võtsid osa sellel arutelul kõikide kommentaaride ja märkuste eest. eriti tahan tänada proua Madurelli ja proua Hertsogit. on täiesti selge, et et äh, nemad on eelarvelistes küsimustes palju tugevamad kui mina. nüüd need finantsküsimused, mis tõstatati. sel, nendega peaks tegelema pigem eelarvekomisjon kui meie. meie tegeleme siin pigem sisuliste küsimustega. mis puudutab teiste kolleegide märkusi, olen nõus Jan Rü-, eh, olen nõus härra Rüübichiga, kes ütles, et meil on vaja kutsetegevuses eh, standardeid eh, tuumaenergia valdkonna jaoks. ma olen nõus ka sellega, et meil on vaja korraldada kuulamine selleks, et täpselt teada saada, mis Fukushimas juhtus. mul oleks väga hea meel, kui me saaksime kutsuda siia ka inimesed ühisest uuringukeskusest. tegemist on väga hea uurimiskeskusega, millel on ka korralikud statistilised andmed kiirgusnäitude, ohvrite ja kõige muu puud-, asjasse puutuva kohta oli koomiline see, et äh, täiskogus arutati tuumajaamade ohutusteste eelmisel nädalal ja, ja keegi ei teadnud tegelikult, äh, millised näevad äh, välja õige, õiged numbrid. Pea kõik sõnavõtjad toonitasid, et väga tähtis on uuringutegevuse jätkamine. Nad ütlesid, et uuringutesse investeerimine on hea investeering Fukushima osas tahaksin teha veel ühe märkuse. raamprogramm on hästi paindlik, üksikud Euratomi lepingu alusel vastu võetud äh, meetmed on ka hästi paindlikud. tuumajäätmete küsimuses äh, on meil ka võimalik äh, uuringuid läbi viia seda kõike toonitati samamoodi nagu ka seda, et äh, Saksamaa kavatseb tuumaenergiast loobuda. tegemist on küsimusega, mis puudutab nii arengutööd kui uurimistööd. Prantsusmaa tegi ettepaneku, et ta võib nüüd hakata Saksamaale elektrit müüma kuid selle kõrval on meil veel üks teine probleem. Põhja-Saksamaal on väga palju äh, tuuleenergiaettevõtteid, kuid äh, tarbijad on pigem Lõuna-Saksamaal, Baierimaal ja probleemiks on see, kuidas äh, neid äh, Äh, kuidas nüüd seda energiat Lõuna-Saksamaale transportida. tavaliselt toimub see Tšehhi Vabariigi kaudu, mistõttu meil on mitu korda olnud elektrikatkestusi, kuna äh, kandevõrgudele äh, osutus koormus liiga suureks seepärast ma kutsun Saksamaad üles ehitama endale energiatranspordi kon-, koridorid põhjast lõunasse ma hindan väga ka seda, mida ütles härra Chateau. ta toonitas, äh, kui tähtis on inseneride väljaõpe. Äh, seda ei ole võimalik teha ilma korraliku uurimistööta. ühest asjast ei saanud ma aru. nimelt sellest, et Äh, tuumaenergiaalased uuringud ja selle meditsiinilised aspektid. ma ei oska endale ette kujutada, kuidas meil oleks võimalik uusi teraapiaid kasutada ilma tuumaenergiaalaste uuringuteta. kolleeg Hena toonitas ka, kui tähtsad on tagatised äh, kodanike jaoks, kui tähtis on just julgeolekualane garantii ja et just äh, riiklikud reguleerimisasutused peaksid olema vastutavad äh, julgeoleku ja riskide maandamise eest. võrdlus lennukiga kolleeg Remekilt. see sobib väga hästi, see oli suurepärane ja ma ei taha sa-, seda isegi mitte rohkem kommenteerida olen nõus ka kolleeg Chichesteriga. sellel kuulamisel peaksime, sellele kuulamisele peaksime me tõesti võimalikult palju eksperte kohale kutsuma. me võime kohe kindlasti mõelda ka äh, energia tarbimise, energia tarnimise peale Ühendkuningriigist ja Kesk-Euroopast Saksamaale. tänan kõikide kommentaaride eest ja mul on väga hea meel, et nõukogus äh, on nüüd mingile kokkuleppele jõutud, et äh, töögrupp äh, jõudis üksmeelele ja ma loodan, et me variraportööridega jõuame samamoodi kokkuleppele, kokkuleppele, mis tuleb kasuks nii Euroopa Liidule kui tuumaalastele uuringutele. suur tänu, kolleeg Brežina ja võtan nüüd kokku. Annika Niibler siis äh,, Angeelika Niibler siiski enne. vabandust, härra esimees, aga siin mainiti tuumaenergia loobumisest Saksamaal. see on üks väga tähtis teema, väga paljud rääkisid ka sellest, et äh, võrgud on ülekoormatud seetõttu ja teie ju ka tegelikult palusite korra volinik Oettingeri, et ta viiks läbi uuringu selle kohta, millised on tagajärjed ehm, hindadele, võrkudele, võrgukoormusele ja nii edasi, tahtsin lihtsalt veel kord teile seda meenutada ja tahtsin küsida, et kas me äkki val-, meie valdkonnakomisjoni kaudu saaksime seda teha, et keegi võiks ju selle uuringu läbi viia, küsisin ka kolleeg Rüübihilt, et kas tema teab, kes võiks seda teha. nii et ma arvan, et oleks väga tähtis, et me ka siin saaksime teaduslikult tõestatud materjali. suur tänu ka selle märkuse eest, ütleb härra esimees, ja võib-olla võiksime selle ka nüüd äh, sinna sisse panna me palume sekretäriaati, et ta kontrolliks ka seda küsimust. ja teiseks palun sekretäriaati, et me saaksime ka eilse nõukogu töögrupi töö tulemused äh, sest meil tuleb tõesti nüüd võimalikult kiiresti oma seisukoht välja töötada. härra Odil on õigus tõesti, et äh, ei ole ju siin mõtet hakata rääkima asjadest alles siis, kui nõukogu on juba oma otsuse vastu võtnud. Fukushima osas peaksime me tõesti vähemalt äh, mingitki informatsiooni kohe saama, sõltumata sellest, kuidas me tulevikus selle küsimusega edasi läheme, nii et me tõesti peaksime mõtlema, keda me siia kutsume, et saaksime esialgset informatsiooni. nii et me saaksime lihtsalt praegu asjade seisust teada. ja kolmandaks suur tänu, Angelika Niibler ja ka Brežina, saatsin kirja volinik Oettingerile ja ma arvan, et me peaksime võimalikult kiiresti ka komisjoni kaasama paluma komisjoni esimese sammuna, et nad äh, meile oma tulemusi esitleks, äh, neid tulemusi, mis neil juba on olemas, äh, et nad ütleksid, millised on tagajärjed ja siis peaksime seda võib-olla koordinaatoritega alustama, äh, arutama, et äkki oleks tõesti vaja mingi uuring tellida. tegemist on väga huvitava mõttega, tegemist on väga huvitav näide, see ei puuduta siin tegelikult üldse mitte Saksamaad, see puudutab küsimust, kas ühe riigi otsus energiaküsimustes äh, mõjutab ka teisi riike, et ta teeb seda ja suurel määral ja me ju rääkisime siin, et energiaturg muutub üha rohkem Äh, Euroopa tasandi turuks ja seepärast tuleb meil tõesti mõelda nendele küsimustele. ja seda näitas väga hästi ka tuumajaamade ohutustestide küsimus. meil läks nii palju aega, et mingigi tulemus saada. ja resolutsiooniga täiskogul oli meil väga-väga raske, sest meil ei olnud võimalik võtta tuumaenergia ohutusalast resolutsiooni vastu midagi sellist ei tohi korduda, et selline resolutsioon lükatakse tagasi ja seepärast me peaksime sellest äh, juhtunust ka õppima ja omad järeldused tegema. suur tänu, nii et äh, see otsus on nüüd vastu võetud ja tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, mis aga ei toimu, nimelt hääletus. Äh, selle asemel aga hakkame nüüd arutama päevakorrapunkti number neli, Galileo küsimust. me ei hääleta, me lihtsalt arutame, siin on toimunud äh, läbirääkimised ja nagu öeldakse, ollakse õigel teel. ja kõigepealt saab sõna raportöör. kolleeg Klante. jah, suur tänu, härra esimees. Teil on õigus, viimastel kolmepoolsetel läbirääkimistel kolmekümne esimesel mail nimelt, tegemist oli kolmanda läbirääkimiste vooruga, kus olin siis mina raportöörina, nõukogu ja komisjon ja kuni selle kolmanda äh, läbirääkimiste vooluni oli meil tegelikult juba teatud kokkulepe olemas, märksõnadeks oli just andmekaitse ja andmekaitse direktiiv, siis suruti seal veel läbi ülevaatamisklausel umbes aastaks kaks tuhat kuusteist, siis rahvusvahelised kokkulepped kaasati ka ka finantspanustamine, inimõigused ja nii edasi. rahastamisküsimus äh, tekitas tuliseid vaidlusi ja tuleb öelda, et äh, Galileod äh, on võimalik tõesti võrrelda selliste süsteemidega nagu GPS, signaal on alguses tasuta, aga komisjon nüüd mõtleb, kuidas tulevikus kaasata kõik osapooled, ka kolmandad riigid kulude kandmisse ja meie põhiliseks prioriteediks oli äh, artikkel kuus äh, ehk äh, vastavusstandardid ja see, kuidas me süsteemi turvalisust tagame. rääkisime, et komisjon võib panna peale karistusi, aga nõukogu ei olnud sellise ettepanekuga nõus nii et nüüd on siis mõeldud välja lahendus, mille puhul liikmesriigid saavad äh, trahvida. artikkel neli oli ka väga tähtis, nõukogu nõudis, äh, äh, nõukogu nõudis, oli ka nõus meie nõudega, et julgeolek peab olema tagatud, see oli praegu läbirääkimiste seis, viimases voorus me äh, kasutasime väga selgeid sõnu nõukogu suunas, esimees Roil ja ka mina, nõukogu ja komisjon olid ka omavahel tülis ja igasuguste õigusaktide puhul väga populaarne teema, delegeeritud õigusaktid kerkis jälle esile ja meile jäi äh, mulje, et tegelikult liikmesriigid ei saa päris täpselt aru, millised õigused Lissaboni lepinguga on loodud. meil olid tulised arutelud ka artikli kaheksa üle, nõukogu õõnestas seda komisjoni esialgset kokkulepet, mil ja üritas äh, delegeeritud õigusakte äh, vältida sellega oleks parlamenti ja ka komisjoni õõnestatud, komisjon tegi üksikasjaliku ettepaneku nende valdkondade kohta, mida peaks olema võimalik delegeeritud õigusaktidega muuta. Ähm, nõukogu jällegi lahjendas seda ettepanekut, lõpuks jõudsime kokkuleppele, millega kõik olid nõus ja kus on ka delegeeritud õigusaktid sees ja et muudatusi on võimalik teha delegeeritud õigusaktide kaudu. nõukogu nõudis, et komisjon esitaks teatise, komisjoni teatise üle peeti väga pikalt arutelusid ja eile Koreperis alles jõuti kokkuleppele. seal räägiti sõnastusest, nimelt sellest küsimusest, kui palju komisjon võib ohutuse küsimustes liikmesriike mõjutada. nüüd oleme jõudnud tõesti äh, kokkuleppele ja tahaksin komisjoni tänada selle eest, et ta aitas välja töötada kompromissettepanekut, sest tegelikult oleme me jõudnud tõesti nüüd äh, äh, selle piirini, mida üldse Lissaboni leping meile ette näeb nõukogu parlamenti komisjon on nüüd lõpuks ühel nõul ja ma arvan, et me võime esimesel lugemisel selle õigusloomelise projekti vastu võtta. kuna aga nüüd asi venis nii palju siis arvatavasti kolmekümnendal juunil on meil võimalik siin komisjonis selle projekti üle hääletada ja siis äh, see menetlustehniline paus toob endaga kaasa ka veel selle, et meil on võimalik alles septembrikuu täiskogul selle üle hääletada, aga Ungari eesistujamaana pingutas veel väga palju selleks, et oma eesistumise ajal see projekt lõpetada. suur tänu Ungarile, sest äh, oli varasemaid eesistujamaid, kes võitlesid äh, küünte ja hammastega selle projekti lõpetamise vastu, nii et suur tänu Ungarile. me ei soovi nüüd kohe ilmtingimata esimesel lugemisel seda projekti vastu võtta, aga kui meil see õnnestub, siis oleks see väga tore, aga see ei peaks olema siis mitte äh, erand, vaid võib jääda ka reegliks. suur tänu, suur tänu kõigile fraktsiooni töötajatele, suur tänu kolleegidele, kes aitasid kaasa äh, selle projekti õnnestumisele, suur tänu ka komisjonile, tegemist oli suurepärase koostööga, ka vormilises mõttes tulemus on suurepärane, kahju, et me ei saa täna hääletada, aga tegemist on tõesti menetlusliku küsimusega, kolmekümnendal juunil hääletame ja siis oleme saanud ka suurepärase tulemuse ning Ungari eesistujamaana on väga palju panustanud sellesse nüüd on meile esitatud uuring, sest millest me juba eile rääkisime, Euroopa Liidu energiastrateegia Läänemere, vabandust, Vahemere lõunakaldal. kui me siin natukene kohti vahetame, siis võime ka kohe alustada. see võtab nüüd minut-kaks aega okei okay.. If you are ready. kui te olete valmis, siis me võime alustada. daamid ja härrad, meil on plaanis Euroopa Liidu energiastrateegia Vahemere lõunakaldal, meil on üks äh, uuring Den haben wir uns entschieden und im Mai 2010. on uuring, mis viidi läbi mais, juunis kaks tuhat kümme, ei siiski kaks tuhat üksteist, vabandust, tulemus on nüüd käes. tegemist on uuringuga, mille viisid läbi kaks eksperti, Bernard ja Mel, ma loodan, et ma hääldasin seda nime õie, õigesti, ja Henri Bossan. kas see oli vähemalt umbeski sinnapoole, küsib härra esimees. ja nüüd äh, oleme vägagi huvitatud sellest, mis teil on meile öelda nüüd on teie kord, palun. jah yeah,, thanks. Yes, thank you uh.... aitäh äh,. tere. mina olen Bernard Duamela. Äh, ma kõnelen prantsuse keeles, oma emakeeles ning äh, me alustame oma ettekannet äh, koos oma kolleegi Henri Bossaniga, tema teeb alguse ja siis me läheme niimoodi edasi-tagasi erinevate küsimuste vahel. mis puudutab Vahemerd, siis see kaart näitab, kuivõrd oluline see piirkond geopoliitiliselt on. Vahemeri on äh, mitme mandri keskes, keskel, nagu te näete siin on teil siis ähm, ülevaade äh, Vahemere regioonist ja selle ülevaate eesmärk on äh, teile näidata, milliste riikide, millistele riikidele meil paluti tähelepanu pöörata. niisiis, meie uuring hõlmab kogu Vahemere regiooni nii Euroopa Liidu liikmesriike, kes asuvad Vahemere põhjakaldal, kui ka idakaldal ja lõunakaldal asuvaid riike. Euroopa Liidus on kaheksa riiki, kes on siis Vahemere kaldal. tegelikult on neid seitse, aga me lisasime ka Portugali, sellepärast et reeglina peetakse ka Portugali Vahemere riigiks, kuigi ta otseselt Vahemere ääres ei ole, nii et, et meil on Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Sloveenia, Kreeka lisaks veel Küpros ja Malta. nüüd, mis puudutab gaasi, siis Küpros ja Malta ei ole riigid, mis gaasi toodavad ja Maltast ilmselt ei saa ka sellist riiki, sellepärast et eh, see vajalike struktuuride maksumus oleks tohutult suur. aga Küprosel on mõningad plaanid metaaniterminali rajamiseks selleks, et saaks sealt siis elektrit toota ja lõuna pool on meil siis kümme riiki, Maroko ja Marokost Türgini välja ja siia kuuluvad siis Magrebi riigid, Alžeeria, Tuneesia, samuti Liibüa, mis ei ole ühe, üheski kategoorias, siis Mašreki piirkond Egiptus, Liibanon, Süüria ja Jordaania mis jällegi ei ole rangelt võttes Vahemere riik, sest tal ei ole rannikud Vahemerega, aga ta ikkagi jääb sinna äh, Vahemere regiooni ja Jordaania tegelikult on üks nendest riikidest, mida puudutab äh, üks meie projektidest, Euroopa Araabia äh, gaasialane projekt ja see projekt puudutab ka Süüriat, Liibanoni ja Egiptust ja siis loomulikult Türgi ja Iisrael on sellises võrgus ka. see kaart äh, on teile võib-olla uus, see näitab, kui sügav Vahemeri erinevates paikades on. Äh, gaasitoru juhtmed peavad merepõhjast läbi minema ning äh, samuti võib-olla tuleb elektrit edastada merepõhja mööda. ning äh, Vahemeri on teatud piirkondades äärmiselt sügav, näiteks äh, ida pool need tumesinised piirkonnad on üle kolme tuhande meetri sügavad. niisiis äh, mere sügavus äh,, suurim sügavus on viis tuhat meetrit nii et, et siin on olemas teatud looduslikud takistused, mis on täiesti märkimisväärsed. nüüd äh, sissejuhatuse lõpetuseks äh, mõned võrdlused äh, Vahemere põhja ja lõunakalda vahel demograafilisest vaatevinklist on rahvaarv äh, mõlemal kaldal üsna võrreldav, kakssada miljonit inimest, aga äh, Vahemere lõunakaldal äh, rahvastik kasvab palju kiiremini, peaaegu neli korda kiiremini kui põhjakaldal, täpsemalt siis kolm koma kuus korda kiiremini kui põhjakaldal. mis puudutab energia tarbimises esinevaid erinevusi, siis elektri tarbimine inimese kohta on peaaegu neli korda kõrgem põhjakaldal kui lõunakaldal. Äh, siin on siis arvud, need on sellised üldised arvud ja võivad riigiti varieeruda eriti Vahemere lõunakaldal on ainult üks riik, mis kasutab sama palju energiat kui põhjas, see on Iisrael. aga ülejäänud piirkonna riigid, äh, need, mis siis ei kuulu Euroopa Liitu, kasutavad palju vähem energiat, näiteks Marokos ainult äh, kuussada kilovatt-tundi inimese kohta ja see on tõesti päris vähe. ja nüüd mõni, äh, veel mõned arvud, ma ei taha neid hakata arvudega tüütama, aga esitaks siiski mõned arvud gaasi kohta äh, Bernard on just spetsialiseerunud elektrienergiale ja energiatõhususele ja mina tegelen põhiliselt gaasi ja naftaga, aga mis puudutab gaasi, siis tarbimine eh, muide, need arvud pärinevad aastast kaks tuhat üheksa, sellepärast et me, kui me seda eh, eh, raportit kahe tuhande kümnendal aastal koostasime, siis arve veel ei olnud selle aasta kohta. aga Vahemere regiooni riikides, nendes, mis kuuluvad Euroopa Liitu, on gaasi tarbimine Äh, moodustab äh, gaas peaaegu poole Euroopasse imporditud gaasist ja põhjus on selles, et äh, on gaasivarud ja gaasi tootmine koondunud Euroopa Liidu põhjaossa ja mitte lõunaossa. nii et, et kaheksas Vahemereäärses riigis on ainult üks riik, mis tegelikult mingil määral gaasi toodab, see on Itaalia aga ülejäänud riigid siis selles regioonis omavad palju väiksemaid gaasivarusid. võtame näiteks Suurbritannia, Poola, Hollandi. Nemad toodavad palju rohkem gaasi ja muide Holland isegi ekspordib gaasi. niisiis lõunapoolsete Euroopa Liidu riikide sõltuvus gaasi osas on väga suur, väga palju sõltutakse importgaasist, üheksakümmend viis protsenti tarbitavast gaasist tegelikult tuuakse sisse. Need äh, arvud äh, kasvavad sellepärast, et äh, gaasi tootmine ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides väheneb ning praegu on lõppenud sellistes riikides nagu Hispaania ja Prantsusmaa, nii et Itaalia on Vahemere riikidest ainus, kes märkimisväärses koguses gaasi toodab. niisiis peaaegu kogu gaas, mida Euroopa Liidu lõunaosas tarbitakse, tuuakse sinna sisse. siin on nüüd siis ülevaade meie ettekande struktuurist me tuletame teile meelde, millised on Euroopa Liidu poliitikad selles valdkonnas, siis räägime elektrist, siis gaasist. ja siis tuleme ka mitmete soovituste juurde, mis meie uurimuse põhjal siis on kokku pandud. ja läheme nüüd siis Euroopa Liidu poliitikate juurde. kõigepealt niisiis äh, siin on peamised suunised, te olete nendega väga hästi kursis. aga ma, mis puudutab seda esimest slaidi, siis selle kohta ma tahaksin öelda nii palju, et üks äh, asju, mis äh, selle direktiivi tulemusena on hiljuti sündinud, on siis ENSO E, ENSO elekter ja ENSO G, ENSO gaas loomine tegemist on mitteametlike organisatsioonidega, mis on loodud selleks, et arendada infrastruktuuriplaane eh, kogu Euroopa Liidu jaoks ning ning eh, mõned eh, generaalplaanid nii gaasi kui ka elektri osas on juba koostatud, aga Äh, neid plaane vaadatakse äh, regulaarselt läbi ja esmakordselt siis äh, tehti seda kaks tuhat kaheksa, siis kaks tuhat kümme ja nõnda edasi. nüüd prioriteedid. meie jaoks on selle strateegia puhul oluline Äh, ja see strateegia, millest me räägime, pärineb aastast kaks tuhat kümme, nii et, et see on täiesti äh, uus ja meie jaoks on väga oluline sest Euroopa turu välismõõtme tugevdamine äh,. väga oluline on ka see, et Euroopa Liit tahab integreerida oma energiaturge, äh, mitte ainult siis äh, liidu sees, vaid tahab integreerida ka Euroopa Liidu ent-, energiaturge siis Vahemere lõunaranniku riikide energiaturgudega me oleme näinud, et eh, selle, selle kohta on päris mitmeid häid näiteid. Euroopa energiaturgude integratsioon siis eh, Vahemere lõunakalda riikide energiaturgudega on toiminud üsna hästi. nüüd eh, siin te näete ühte väga huvitavat kaarti põhjus, miks on huvitav, äh, sellepärast et siin kaardil on tehtud midagi, mida, mida kunagi varem ei ole tehtud. siin on kaardistatud energiakoridorid, energiatranspordikoridorid Euroopas ja äh, ja seda on tehtud siis eesmärgiga tugevdada ühisturgu ja, ja mitte lubada seda, et nendel riik, et võimaldada siis nendel riikidel, millel on vähem ressursse, ka juurdepääsu naaberriikide ressurssidele samuti on meil siin energiakoridorid Euroopa Liidu ja Vahemere lõunaranniku riikide vahel äh, täpsemalt räägin sellest hiljem ja seda nimetame siis lõunakoridoriks. see on koridor, mis võimaldab äh, kasutada Lähis-Ida ressursse ja Põhja-Aafrika ressursse Ähm, nii et, et äh, me saaksime siis äh, neid äh, lõuna- ja idapoolseid koridore kasutada juurdepääsu saamiseks nendele ressurssidele. ning koridor siis läänes puudutab ka elektri edastamist. nüüd kui kõnelda Euroopa poliitikast, siis meil on taastuvenergia direktiiv, millega te kindlasti olete väga hästi kursis ja selle eh, direktiivi üheks eesmärgiks on eh, toota kakskümmend protsenti energiat taastuvenergiaallikatest aastaks kaks tuhat kakskümmend. mis puudutab põhja ja lõuna vahelisi suhteid, siis on selles direktiivis artikkel üheksa eh, milles öeldakse, et Äh, võib koostada ühiseid plaane Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, äh, plaane, mis siis võimaldaksid äh, oluliselt suurendada taastuvenergia varusid Euroopa Liidus. tulemuseks on siis see, et Euroopa Liidu eesmärke eesmärgid võivad äh, soodustada taastuvenergia arendamist ka äh, Vahemere lõunakalda riikides. Äh, jutt käib siis sellistest riikidest nagu Maroko ja ka Süüria, Egiptus, tegelikult kõigist nendest Vahemere lõunakalda riikidest. elektri osas võimalikud ekspordikoridorid on siin kaardil näha Nad on siin väga üldiselt välja toodud. ühelt poolt on meil Magrebi riigid, Alžeeria, äh, Maroko, Tuneesia ja ühendused siis Hispaaniaga, mis on juba olemas ja samuti Itaaliaga, mida planeeritakse hetkel niisiis äh, jutt käib äh, ühendusest Tuneesia ja Itaalia vahel ja võimalikud ühendused Äh, Vahemere idakalda riikide ja Balkani riikide vahel. Äh, nii et, et see, need koridorid tulevad siis Euroopa Liitu läbi Balkani poolsaare. nii et, et kui vaadata kõiki neid ühendusi Vahemere piirkonnas koos, siis äh, tekib nii selline Vahemere ring ja siin on meil ka äh, arvud põhja kohta, need andmed pärinevad aastast kahe tuhat, kaks tuhat kaheksa ja need äh, arvud on siin gigavatt-tundides. ja kui võrrelda olukorda lõunas, siis näete, et arvud on palju väiksemad äh, ja lõunas on ka need ühendused killustunud meil on nii-öelda kolm erinevat pool, keskust, kõigepealt Magreb mis äh, siis lõpeb Liibüaga, siis ähm, äh, teine äh, keskus Egiptus ja veel üks keskus on Türgi. ja need on rohkem integreeritud Euroopa võrgustikega. ning jällegi Türgi keskus on Egiptuse keskusest eraldatud, sellepärast et need ühendused on Äh, vaja luua süür, läbi Süüria, aga neid praegu ei ole. kui rääkida nüüd Magrebi keskusest, siis siin on ülevaade sellest, millised on ühendused kolme riigi ja vahel ja Hispaania vahel tegelikult on topeltühendus, mille kaudu transporditakse siis energiat äh, Hispaaniast Marokosse ja Maroko tegelikult ostab energiat sisse ja ei ekspordi seda. ja siin on välja toodud ka ühendused siis Maroko, Alžeeria ja Tuneesia vahel ning siin te võite näha, et ühendus Liibüaga on ka olemas, aga see on tõesti väga nõrk, kui nii võib öelda, ja see ühendus tegelikult ei toimi eriti hästi. nüüd, kui kõnelda nüüd Türgist, siis siin on kolm ühendust, üks Kreekaga ja samuti Bulgaariaga ning nende ühenduste sünkroneerimine Kreeka ja Bulgaaria ja Türgi vahel on see, millega tegeldakse, neid ühendusi on sünkroneeri-, sünkroniseeritud ja see sünkroniseerimine peaks lõpule jõudma aastaks kaks tuhat kaksteist. ja see sünkroniseerimine oleks vajalik ka Süüriaga. nii et, et kuskil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, on meil olemas ühendus siis ka Türgi ja ülejäänud Vahemere regiooni vahel. nüüd ülevaade Egiptusest. siin näete, milline on Egiptuse strateegiline positsioon. Egiptus on väga suur riik, seal elab kaheksakümmend viis miljonit inimest umbes nii et, et Egiptus on oluline tegija, Egiptuses on osa, oluline majanduskasv, tarvitakse palju energiat, riigil on suured energiavajadused ja need vajadused on väga mitmekesised niisiis ka Egiptus äh, vajab energiat, vajab täiendavat energiat, äh, kas siis Niiluse jõe basseinist või äh, näiteks energiat saaks tuua Etioopiast, aga on ühenduvuse probleemid Etioopia ja Egiptuse vahel ja võimalus on tuua energiat ka Pärsia lahe riikidest ärgem unustagem, et Egiptus tõesti, Egiptuse rahvaarv kasvab väga kiiresti ja sada viiskümmend miljonit peaks olema inimesi aastast kaks tuhat viiskümmend, nii et, et Egiptuse energiavajadused on tõesti tohutu suured ja see probleem tuleb tõesti lahendada. see rahvastiku kasv leiab põhiliselt aset linnades ning probleemiks saab ka veevarustus just nendes suurtes linnades ja, ja selleks läheb jällegi vaja väga palju energiat. Magrebi, äh, kolm Magrebi riiki äh, on äh, võib-olla kõige paremini arendanud oma võimalusi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend just seeläbi, et kolmekordistatakse ühendusi Hispaaniaga ja viiakse lõpule ühenduse rajamine Itaaliaga. ja Omnitee projekt on võib-olla kõige kaugemale jõudnud, tegemist on projektiga, mis puudutab Tuneesiat ja Itaaliat ja see peaks lõpule viidama aastaks kaks tuhat kuusteist. on veel teisi projekte, mille lõpetamiseni läheb veel aega, need puudutavad Itaaliat ja Alžeeriat ja lähevad läbi Sardiiniast. Need projektid on praegu veel planeerimisfaasis ja neid, nendega veel väga konkreetselt ei tegelda ja samuti loodame, et äh, leiab aset täiendav integratsioon Maroko, Alžeeria ja Tuneesia vahel. meil on olemas selline projekt, mida nimetatakse Magrebi elektriturgude integreerimise projektiks ning äh, umbes aasta tagasi äh, võeti siis vastu deklaratsioon koostöö ja ühenduste tugevdamise kohta kolme riigi vahel. Nende kolme riigi energiaministrid kohtusid Alžeerias, seal osales ka meie energeetikavolinik ning äh, äh, leidsid aset veel täiendavad kohtumised möödunud aasta oktoobris Brüsselis ja möödunud äh, aprillis siis Alžeerias. nüüd Vahemere päikesekava eesmärk on edendada taastuvenergiat, mis siis äh, aitaks rahuldada kasvavat energianõudlust lõunapoolsetes riikides. plaanis on luua siis kahekümne gigavati ulatuses uut taastuvenergia tootmise võima-, võimsust aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kasutatakse siis fotokalvaanikat, kontsentreeritud päikeseenergiat ja samuti tuuleenergiat. Äh, tuuleenergia ei jagune lõuna, äh, Vahemere lõunakalda riikide vahel üh-, ühtlaselt äh, seda on väga palju Egiptuses ja mingil määral ka Tuneesias, aga mujal mitte eriti ning äh, Vahemere päikeseenergiaplaani üheks eesmärgiks on äh, tagada see, et tekiks regulatiivne keskkond ning me tahame siin kaasata ka erasektori ja teha seda just niimoodi, et et nad investeeriksid äh, siis sellesse, selle energialiigi arendamisse niisiis äh, me tahame välja töötada integreeritud äh, Euro-Vahemere turu, sest üks eesmärk on see, et see päikeseenergia ja sellest toodetud elekter äh, oleks saadav ka, kättesaadav ka Euroopas. see loomulikult tähendab seda, et tuleb lahendada mõned probleemid, mis on seotud päikeseenergia tootmisega, sest pärast, et päike ei paista ju kakskümmend neli tundi ööpäevas me peame kuidagi kompenseerima seda või välja töötama viise, kuidas päikeseenergiat salvestada ja selleks on mitmeid erinevaid võimalusi. nüüd meil on Saksamaa algatus Desertec kaks. tegemist on tööstusalgatusega Eh, sellega tehti algust kohe pärast seda, kui taastuvenergia direktiiv heaks kiideti, tegemist on väga ambitsioonika algatusega, eh, mis kutsub üles eh, umbes sada gigavatti tootma energiat, siis päikeseenergiat ja investeeringud, mis vajalikud on, on kuskil nelisada miljardit eurot. ja see algatus Äh, hõlmab siis äh, kõrbepiirkonda, nagu te siit kaardilt võite näha. sellepärast, et kõrbes on päikeseenergiat kõige rohkem ning äh, siis on veel üks algatus. kuna see energia, mis seal kõrbes toodetakse, tuleb ka transportida, see tuleb viia üle Vahemere, kui me tahame seda Euroopas kasutada, siis on meil olemas teine algatus, Medgrid Vahemere võrk meil on loodud Medcuriidi konsortsium, äh, tegemist on siis äh, Prantsuse algatusega ja äh, ametliku vormi sai see siis alles paar kuud tagasi. praegu on siis alustatud teost-, teostatavusanalüüsidega, et vaadata, kuidas siis Vahemere tuleks kõige varem ületada, kuidas ehitada üle Vahemere kõrgepingeliinid. ja esimesed tulemused peaksid meieni jõudma aastal kaks tuhat kolmteist Äh, need, et need teostatavusuuringud algavad praegu ja veel üks väga oluline aspekt on, äh, on äh, nende riikide energiapotentsiaali arendamine ja me tahame siis edendada energiatõhusust me oleme siin teatud edusamme teinud Vahemere põhjakaldal, lõunakaldal mitte nii väga niisiis äh, lõunapoolsetes Vahemere riikides on olnud väga vähe edusamme selles vallas. nii et, et äh, meil on vaja veel teha märkimisväärseid jõupingutusi selleks, et äh, toetada Vahemere lõunakalda riike. ja need jõupingutused võivad võtta siis järgmised vormid, elektri tõhususe eesmärkide seadmise, Maroko, Jordaania, Tuneesia, Iisrael on juba selliseid neid äh, samme astunud. tegelikult Iisrael on juba väga palju ära teinud. ja kuhu me kõigi nende arengutega tahame jõuda? me tahame välja töötada supervõrgu Euroopa Liidu ja äh, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikide vahel see tugineks siis äh, Äh, edukale Vahemere päikeseenergia kavale ja see loomulikult eeldab, et me peame äh, suutma äh, luua otseühendused üle Vahemere siis Euroopa võrkudega. ja tuleb võib-olla kasutada siis näiteks Gibraltari väina ja kõrgepinge alalisvooluliine äh, siis pikkade vahemaade jaoks. ning äh, need ühendused on siis äärmiselt olulised äh, selles asjade, asjade käigus. probleemiks on loomulikult, kuidas see, kuidas need katkendlikud taastuvenergia varud integreerida, olgu siis jutt päikeseenergiast või tuuleenergiast ja Ehm, peamiselt me keskendume eh, päikeseenergiale, sest et eh, tuuleenergiat eh, selles piirkonnas siis väga palju ei ole. me peaksime suutma integreerida siis need taastuvenergia allikad ning seda eriti, kui meil on tõesti selline tohutult suur võrk nii et, et siin on siis see välja pakutud Vahemere ring, kus on välja toodud erinevad põhja ja lõuna vahelised ühendused. nagu te võite näha, on ühendused ka Itaalia ja naaberriikide vahel. Itaalia on riik, mis impordib väga palju energiat. ja nüüd räägime gaasist. gaasi osas on olukord hoopis teistsugune niisiis, gaasi vallas meil on olemas ka varud. nii et, et peamine küsimus Euroopa Liidu jaoks on, kuidas gaasi transportida ja kuidas säilitada varustuskindlus see kaart on üsna huvitav, see näitab, äh, millised on praegused gaasi eksportijad. see äh, oranž osa on Venemaa. Äh, siis meil on siin roheline ja siin on näha ka import Al-, Alžeeriast ja siis on näha, millised gaasivarud tulevad Norrast ja Hollandist. nagu te näete, Venemaa osa on üsna suur. Venemaa on üks meie neljast peamisest gaasitarnijast. see kaart ei ole päris täpne, sellepärast et kui te vaatate Itaaliat, siis näib, et Itaalia saab äh, oma gaasivarud äh, ainult Venemaalt, aga tegelikult saab ta üsna palju gaasi ka Alžeeriast ja Liibüast. nüüd, kuidas gaasi transporditakse? kasutatakse kahte meetodit, kõigepealt gaasi torujuhtmed. Need on maa-alused ja nad lähevad ka läbi Vahemere. ja siis veel veeldatud maagaas siin te näete siis juba olemasolevaid gaasitorusid ja, ja planeeritavaid on kolm torujuhet, mis ühendavad Alžeeriat, Liibüat ja Lõuna-Euroopat. ning siin on siis selline punane joon, mis läheb Tuneesiast läbi Sitsiilia Itaaliasse ja siis veel kolmas punase, punasega tähistatud äh, Äh, mida, mida mööda gaas siis tuleb Liibüast. ja meil on kaks projekti praegu kaalumisel äh, kumb, kumbki ei ole veel äh, teostamisjärgus, üks ühendaks siis Alžeeriat Hispaaniaga. see torujuhe on olemas, aga ta ei ole veel kasutusel. sellepärast, et majanduskriisi tõttu tekkis äh, hispaanlastel probleeme gaasile klientide leidmisega. ja siis on siin veel torujuhe läbi Korsika ja Sardiinia, mis ühendab siis Alžeeriat ja Itaaliat ja samuti ka Itaaliat ja Liibüat. nüüd äh, gaasiga seonduvate küsimuste hulgas me juhiksime tähelepanu kolmele peamisele probleemile Need kolm pro probleemi on, on kõigepealt loomulikult varustuskindluse tagamine kui vaadata seda, mida me gaasi vallas oleme teinud, siis on selge, et äh, varustuskindlus on tõesti väga oluline. sest et äh, üha rohkem me tegelikult toome oma gaasi sisse ja see on eriti oluline Lõuna-Euroopas, sest et suurem osa gaasist, mis Lõuna-Euroopasse tuleb, eh, on just nimelt importgaas ja meil on tõesti vaja mitmekesistada varustusallikaid. kuidas oleks võimalik seda saavutada? me eh, sõltume loomulikult tehnilistest edusammudest, eh, turgude liberaliseerimisest ning äh, veeldatud äh, gaasi transpordist laevadega. tegemist on siis veeldatud maagaasi transpordiga. ning äh, meil on praegu viisteist tarneriiki, kust siis veeldatud maagaas Euroopasse tuleb ja äh, viisteist aastat tagasi meil oli neid ainult poolteist ja suured on siis Venemaa, Alžeeria, Norra. aga allikate mitmekesistamine on tõesti teema, millega me tegeleme. aga äh, sellest ei piisa, sellepärast et vajalikud gaasikogused kasvavad praegu me kasutame gaasi üha rohkem ka elektri tootmiseks. me kasutame nii-öelda kombijaamu. nii et, et kui gaasi tarbimine isegi nii kiiresti Euroopas ei kasva, võib-olla kui varasematel aastakümnetel on meil ikkagi vaja uusi tarneallikaid leida ja ilmselt on need uued tarneallikad just nimelt Vahemere ida- ja lõunarannikul, näiteks siin Iraan, Iraak, samuti Kaspia mere regiooni riigid. nüüd lõunagaasikoridor. siin te võite näha meie praeguseid kavasid, kuidas me saame maagaasi äh, siis Vahemere idarannikult äh, Euroopasse tuua. probleemiks äh, on see, et meil on kaks peamist projekti, mis siin on punasega välja toodud, kõigepealt Nabucco, seda toetab Euroopa Liit. ja me tahame siis tuua gaasi kas Iraagist või Aserbaidžaanist või Iraanist, juhul kui poliitilised tingimused seal teevad selle võimalikuks. niisiis Nabucco torujuhe tooks siis äh, selle gaasi Kesk- ja Ida-Euroopasse see on üks kõige vanemaid projekte. ja nüüd on siin veel lisaks tulnud Itaalia, Venemaa plaan, millega hiljuti liikus ka Prantsusmaa. nimelt eh, torujuhtme ehitamine siis eh, Musta mere põhja mööda Venemaalt Bulgaariasse. ning on veel üks plaan Äh, torujuhtme loomiseks Kreeka ja Itaalia vahel, et niimoodi saaks tuua Itaaliasse Aserbaidžaani gaasi. aga probleem on selles, et et neid plaane on liiga palju, meil on Nabucco, meil on South Stream, need on kaks suurimat äh, plaani. juba ainuüksi need kaks äh, torujuhet suudaksid tagada varustuse Äh, ka eelseisvatel aastakümnetel ning tegelikult on teatav konkurents nende kahe torujuhtme vahel. probleem on strateegiline ja see on tegelikult väga oluline. peamine probleem on selles, et äh, Nabucco, mis minu arvates on kõige mõistlikum, tagaks siis äh, maagaasiga varustatuse eelseisvateks aastakümneteks. probleem on aga selles, et Venemaa ilmselt jääb ikkagi äh, meie suurimaks gaasitarnijaks. ning äh, South Stream äh, on projekt, millega justkui tahetakse Nabucco projektile lõppu teha. ja South Streami mööda tuleks siis Euroopasse rohkem gaasi ja seda saaks ühendada ka Aserbaidžaani ja Iraagiga. nii et, et need kaks projekti konkureerivad omavahel Äh, lõplikku otsust, nii palju kui mina tean, ei ole veel langetatud, aga näib, et kui need mõlemad plaanid ellu viiakse, siis on, tuleb gaasi lihtsalt liiga palju. ma arvan, et me peame olema ratsionaalsed. ainult üks nendest äh, projektidest, mis, äh, mis aitab meie varustusallikate mitmekesistada, on Nabucco ja seda me peame toetama. nüüd teine probleem mis Euroopa ees seisab, on järgmine. me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks Euroopas piisavalt gaasi, aga me peame olema teadlikud sellest, et gaasi tarbimine tarneriikides ka kasvab. Äh, viimase ajani me Euroopas sellega ei arvestanud niisiis, kui Euroopa areneb, siis arenevad ka lõunapoolsed riigid ning need riigid, mis on meie võimalikud gaasitarnijad, on tõenäoliselt Pärsia lahe riigid, kus on väga suur rahvaarv, need on tärkava majandusega riigid ning äh, näiteks eriti Egiptuses ja Alžeerias äh, läheb järjest rohkem vaja energiat tööstuse arenguks, äh, eluasemetele, turismitööstusele ja nõnda edasi ning viimase kahe aasta jooksul oleme me alles aru saanud, et meil on siin teatud äh, konflikt. ühelt poolt on nendel riikidel kaks võimalust. kas nad tahavad teenida raha, müües gaasi Euroopasse või tahavad nad ennast are-, ennast arendada ja säilitada oma gaasi oma arenguks ja mõlemad korraga teha võib osutuda raskeks. tegemist on sisemiste konfliktidega mis võivad leida kajastust ka poliitilistes ja sotsiaalsetes konfliktides. ja võib-olla me olemegi juba selle, nende konfliktide alguse tunnistajaks Egiptuses ja Alžeerias ja samuti Tuneesias. ja eriti peaks tähelepanu pöörama Egiptusele. kahe tuhande kaheksandal aastal lõpetas Egiptus gaasi täiendava ekspordi mitte ainult Euroopa turgudele, vaid ka naaberriikide turgudele. Jordaaniasse, Süüriasse ja Liibanoni, millega tal olid gaasitarnelepingud ja siis veel Alžeeria juhtum Alžeeria areneb praegu väga kiiresti, valitsuse poliitika on arendada riigid riiki nii kiiresti kui võimalik. eriti otsust-, tegi seda siis endine arenguminister, kes möödunud aastal tagasi astus. nüüd on ametis uus energeetikaminister, kes on väga huvitatud gaasi ekspordist. nii et, et olukord on selline dünaamiline, meie Euroopas loomulikult oleme mures oma tarnete pärast, aga me peame olema teadlikud siiski sellest, kust see gaas tuleb ja milline on poliitiline ning majanduslik olukord nendes riikides Äh, see slaid on nüüd natuke tehnilisem, aga see on oluline. lõunapoolsetes riikides, kust meil juba gaas tuleb või kes on meie potentsiaalsed tarneriigid, äh, nad peavad arendama oma gaasitööstust nii iseenda jaoks kui ka ekspordiks ja see tähendab seda, et nad äh, peavad olema suutelised prognoosima oma sissetulekuid pikemas perspektiivis teatud kindlusega antud hetkel peaksime me neil võimaldada oma gaasisektorit arendada, me peaksime neile pakkuma pikaajalisi äh, lepinguid ja gaasi hinnad peaksid olema seotud siis nafta hindadega. Äh, selles kõiges on teatud lood, loogika majanduses on kõik omavahel seotud. Te võite öelda, et, et gaasiallikatel äh, ei ole naftaallikatega mingit pistmist, gaas ja nafta ei esine ju koos. aga kui vaadata operaatoreid, kes tegelevad äh, Vahemere lõunapoolsetes riikides, siis nemad tegelevad mõlema nii gaasi kui naftaga ning need ettevõtted on valmis investeerima äh, gaasi otsimisse, kui nad on kindel, et nad saavad äh, samasugust tulu, nagu nad saavad naftast sellepärast et äh, kui on tulusam otsida naftat, siis nad otsivad naftat, tuleb äh, hinna, hindadele tähelepanu pöörata. Need allikad, gaasi ja nafta allikad on küll erinevad, aga kuna samad firmad tegelevad gaasi ja nafta otsingutega, siis meie arvates see hindade küsimus äh, on oluline. ja nafta on ettevõtete ja kui nafta on nende jaoks tulusam, siis need ettevõtted keskenduvad naftale ja mitte niivõrd gaasile ja loomulikult peaks silmas pidama ka nafta ja gaasi töötlemise kulusid. aga nagu ma ütlesin, ettevõtetele on vaja pikaajalisi tarnelepinguid, nii et, et neil oleks kindlustunne, et nad tõesti oleksid huvitatud nendes riikides aastakümneid tegutsemast ja see tähendab tõesti äh, pikki, pikki lepinguid ja ka hindade indekseerimise süsteemi. ja sellega me jõuamegi oma analüüsi lõppu, daamid ja härrad räägiksin nüüd meie soovitustest. kõigepealt, mis puudutab elektrit ja energiatõhusust. meie soovitused äh, oleksid sellised, et meil on vaja toetada taastuvenergiat ja energiatõhusust Äh, organisatsioone, mis sellega siis tegelevad nendes äh, riikides. Marokos on näiteks vastavad organisatsioonid just loodud, on olemas äh, taastuvenergia arendamise assotsiatsioon, tuuleenergia arendamise assotsiatsioon, Tuneesias on sellised organisatsioonid olemas. samuti Egiptuses on just loodud energiatõhususe agentuur ja nõnda edasi ja meil on olemas sarnased organisatsioonid ka Jordaanias ja paljudes teistes riikides ja veel üks soovitus oleks laiendada siis Helena mehhanismi, tegemist on siis Euroopa kohaliku energia abiga ning ning edendada siis ökostandardite kasutamist hoonete ehitamisel. võiks kasutada sellist Med Helena programmi, mida võiks siis Euroopa Investeerimispank toetada niisiis veel üks soovitus äh, puudutab regionaalset koostööd, mida me tahaksime edendada. strateegilised energiapartnerlused äh, on üks asi, mida võiks äh, kasutada peamiste siis energiakeskustega Vahemere riikides, eriti Magrebi maades et, et selle asemel, et meil on siis Euroopa Liidu poliitika, mis seob meid üksikute riikidega, meil oleks võib-olla vaja sellist üldist toetuspoliitikat kõigi energiaallikate jaoks, kõigi Magrebi riikide jaoks. ning loomulikult me äh, kutsume neid riike üles äh, Äh, siis ka oma äh, regulatiivset keskkonda lähendama meie omale. see tugevdatud regionaalne koostöösüsteem võimaldaks ka edendada taastuvenergiat. ja mis puudutab nüüd seda katkendlikkuse äh, küsimust varustuses, siis tuumaenergia on üks meie soovitus, ma tean, et see võib tekitada vastuolusid, aga Äh, lõunapoolsed riigid mõtlevad tuumaenergiale, näiteks Egiptus äh, plaanib rajada kaheksa uut tuumaelektrijaama. Äh, need plaanid koostati enne Fukushima intsidenti, aga ma ei, ma ei usu, et on eriline võimalus, et egiptlased nüüd ümber mõtleksid. esimene tuumajaam pidi hakkama tegutsema juba kahe tuhande üheksandal aastal, siiani seal ei ole veel tegu, tegutsemist alustanud, aga ma ei usu, et Egiptus oma seisukohti Äh, muudaks, äh, nad äh, ilmselt võtavad tuumaenergia kasutusele ja samuti Maroko mõtleb tuumaenergiale, neil on juba tu tuuleenergia, päikeseenergia, aga nad mõtlevad ka siis sellest et, et seitse protsenti elektrist võiks aastaks kaks tuhat kolmkümmend tulla tuumaenergiast. nii et, et tuumaenergia on endiselt päevakorral Vahemere lõunakaldariikides ning loomulikult me oleme väga mures varustuskindluse pärast. ja äh, seega me peame neile andma piisavat nõu ja toetust, kui nad tõesti otsustavad tuumaenergia kasuks. nüüd äh, gaasi osas Äh, peatuksin nendel teemadel, mida ma juba varemgi käsitlesin, aga juhiksin erilist tähelepanu kolmele asjale. varustusallikate mitmekesistamine, sellest me juba rääkisime. siis äh, tuleb väga tugevalt toetada neid projekte, mis aitavad varustusallikaid mitmekesistada Äh, võib-olla seeläbi kannatab meie traditsiooniline varustus Venemaalt, aga ikkagi ja lõunapoolne koridor on üks viis, kuidas me saame neid äh, allikaid mitmekesistada, tegemist on siis torujuhtmega, mis tuleb läbi Türgi ning äh, on siis seotud idapoolsete allikatega ja toob sealt siis gaasi Ida- ja Kesk-Euroopasse ja üks haru läheks siis ka Kreekast Itaaliasse. see siis äh, tagaks äh, gaasivarustuse suuremas osas Euroopas. loomulikult, äh, kuidas neid projekte rahastada, seda tuleb veel otsustada. Ähm, Euroopas ei ole ühtset energiapoliitikat, see tähendab, et erinevad operaatorid ja erinevad riigid äh, teevad sisuliselt, mida ise tahavad oleks kasulik luua Euroopas Energiaamet, mis siis äh, langetaks energiateemalisi otsuseid. loomulikult tuleb vaadata, kuidas äh, see amet toimiks, aga meil ei ole ühtset energiapoliitikat, meil ei ole ühtset äh, Euroopa Energiaametit ja see tähendab seda, et me ei saa oma varustuskindlust tagada viisil, nagu sooviksime. nüüd, kui vaadata, mida me saame teha Euroopa Liidu sees, siis äh, hiljuti on vastu võetud mõned määrused, äh, need on väga heaks lähtepunktiks. tegemist on tõesti hästi koostatud õigusaktidega. Äh, need õigusaktid on sammuks edasi võrreldes varasemate õigusaktidega neil tuleb vaadata ka neid meetmeid, mis siis määrustega ette on nähtud, need meetmed peavad olema kohustuslikud. ning nende meetmete eesmärk on siis äh, üle saada probleemidest, mis on Euroopa Liidus või teatud Euroopa Liidu riikides, näiteks gaasitranspordi vallas. tegemist on tegelikult meetmete tsükliga mille eesmärk on siis lahendada probleeme Euroopa Liidus, aga lahendada ka näiteks äh, selliseid probleeme, kui peaks tekkima äh, tarnete katkemine näiteks väljaspoolt Euroopa Liitu nagu ma juba ütlesin, meil on vajadus mitmekesistada oma energia tarneallikaid. Äh, ning seetõttu kui käib jutt äh, torujuhtmete ehitamisest. Äh, nii gaasi jaoks kui ka elektri edastamiseks, siis meil on vaja uusi projekte. Nende äh, Eh, torujuhtmete eh, ehitamine võtab aastaid aega, need projektid on väga keerulised, nii et kui me suudaksime neid menetlusi ratsioneeli-, ratsionaliseerida ning vähendada kas või poole võrra aega, mis kulub otsuse langetamisest ja infrastruktuuri käivitamisest, siis eh, näiteks kui me suudaksime seda perioodi vähendada kümnelt aastalt viiele aastale, siis sellest oleks palju kasu. see oleks tõesti suur samm edasi me võiksime kasutada neid menetlusi, mis on olemas Prantsusmaal, kuigi ma olen kindel, et sarnased menetlused on ka mujal kui Prantsusmaal. et Euroopa Liit saab kuulutada äh, projektid avalikult huvipakkuvateks projektideks ja kui nad on saanud sellise märgistuse, siis äh, saab neid ka kiirendatult arendada ning meie kolmas soovitus on samuti väga oluline. see ei ole tehniline, vaid pigem poliitiline. Äh, turud ei suuda kõiki probleeme ise lahendada. kui lugeda teatud tekste, mis Euroopa Liidus on koostatud, siis äh, jääb mulje, et turujõud suudavad kõik probleemid lahendada, aga see niimoodi ei ole, kui jutt on strateegilistest toodetest nagu näiteks energia infrastruktuuri jaoks on vaja kümneid miljardeid. nii et, et ENSO loomine äh, selliste probleemide lahendamiseks on väga oluline äh, ning äh, samuti on vaja teatud autoritaarsust otsuste langetamisel Prantsusmaal kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel aastatel oli meil selline plaanimajanduslik lähenemine ja üsna sarnane sellele, mis oli Nõukogude Liidus, ma ei tahaks sellele pikemalt peatuda, aga meil on vaja äh, väga selgeid plaane ning ma tõesti leian, et Euroopa vajab äh, rohkem planeerimist ja rohkem autoriteeti, kui me hakkame ellu rakendama neid äh, plaane, mis puudutavad selliseid strateegilisi äh, tooteid nagu energia. samuti tuleb meil pöörata tähelepanu gaasi ja elektri hindadele. elektrihindasid subsideeritakse, nad on madalamad, kui nad peaksid olema me peame nende hinna, nende hinnatasetega tegelema, kui me tahame, et seda sektorit usaldusväärselt juhitakse ning meil äh, peame vaatama, et erinevate riikide elektrienergiapoliitikad oleksid lähedased. nii et, et äh, loomulikult äh, hind on seotud ka nõudluse poole juhtimisega, nii et, et me peame mõistma, milline on nõudlus ja kuidas see nõudlus areneb ning äh, siin on jällegi üks slaid, mida me juba oleme näinud. aga energiaturgude integratsioon on midagi, mida tuleb edendada nii äh, Euroopa lõunapoolsete riikide vahel kui ka mujal ja see on oluline nii ajaloo, seda ei ole võib-olla kerge saavutada poliitilistel ja ka ajaloolistel põhjustel samuti tuleb silmas pidada seda, et Alžeerial on suured kütuseressursid, teistel riikidel võib-olla ei ole. Alžeerial on ka gaasivarud. Äh, ja Alžeeria võiks varustada Marokot ja Tuneesiat aastakümneid aga Maroko näiteks ei ole oma gaasiturgu eriti arendanud. ainult äh, nii palju, kui on vaja, et gaasi transportida Euroopa riikidest, näiteks äh, Hispaaniast ja seetõttu Maroko ei saa kasutada Alžeeria gaasivarusid. ja äh, ja nad küll saavad natukene gaasi Alžeeriast, aga nad, see on väga vähe võrreldes sellega, mida nad võiksid saada ja ma ütleksin, et siin, nagu ma ütlesin, põhjused on tihtipeale poliitilised. Mašreki riikides tänu Euroopa Liidule on olemas äh, Araabia Mašreki generaalplaan äh,, mille töötas välja Euroopa Liit ja Mašreki riigid kiitsid selle heaks. ja tänu sellele plaanile on nad äh, parandanud oma gaasitarvete olukorda, on ennast avanud Türgile. peamine tarnija Egiptus on praegu oma gaasitarned külmutanud, see tähendab seda, et see generaalplaan mis näeb ette siis gaasitorujuhet Jordaania, Liibanoni ja Süüria vahel. et äh, see praegu eksisteerib, äh, kasutab ainult siis kakskümmend viit protsenti oma võimsusest. aga me võime tuleviku suhtes olla op-, optimistlikud, niipea kui probleemid Süürias lahendatakse. ja nüüd viimased soovitused tuleks tugevdada Euroopa Liidu võimekust hallata Vahemere projekte. Euroopa Liit peab hoolitsema selle eest, et, et Vahemere päikeseenergia plaan, et seda plaani juhitakse korralikult Äh, asjade parandamiseks saab teha palju ettepanekuid. juhtimisstruktuur võiks ühendada kõik olulised tegijad, kes selle Vahemere päikeseenergia plaaniga on seotud, ma pean siin silmas Euroopa Liitu, Euroopa Komisjoni, äh, Barcelona sekretäriaati, samuti Maailmapanka. samuti peaksime me läbi viima analüüsi Äh, Vahemere elektriringi väljatöötamiseks. meil on vaja tehnilisi, majanduslikke ja keskkonnaalaseid analüüse selleks, et näha, kuidas need äh, looduslikud tõkked on kõrvaldatavad või ületatavad. Ähm, ma mõistan, et me oleme väga pikalt rääkinud ja ma tõesti vabandan selle eest ja tänan teid tähelepanu eest suur tänu selle ettekande eest, see oli tõesti väga-väga põhjalik, kõik üksikasjad toodi eraldi välja, nii et ma ei teagi, kas siin on üldse midagi enam küsida. proua Madurell, aga teda ei ole enam kohal. palun, proua Krostet. Euh, hästi lühidalt. see ettekanne oli tõesti äärmiselt huvitav aga see näitas ka, kui tundlik äh, see mõte, see idee on, sest äh, stabiilsusega Vahemere lõunakaldal on meil probleeme ja tegelikult peaksime me üha enam Euroopa Liidu energiasõltumatuse eest võitlema just sellepärast. jah, suur tänu selle mõtte eest, ütleb härra esimees, jah, see ei ole üldse mitte ainult sõltumatuse küsimus. Äh, äh, siin Venemaa puhul me alati äh, mõistame hukka selle sõltuvuse, samas teistes piirkondades seda luuakse ja tegemist ei ole mitte ainult sõltuvuse küsimusega, see on tihti ka teostamatu, teostatavusega seotud. nii et need asjad ei ole nii lihtsad, kui nad välja näevad tihti on tegemist investeerimise küsimusega, need projektid on väga pikaajalised ja kunagi ei või lõpuni kindel olla, et ähm, kõik on ka siis lõpuks olemas ja tagatud. suur tänu ja nüüd proua Madurell, kes on tagasi jõudnud. Teie soovisite midagi küsida? jah, suur tänu. oma fraktsiooni nimel tahaksin kõigepealt tänada meie mõlemat külalist, tahan tänada siia tuleku eest, selle suure töö eest, mis nad ära on teinud, nende seletuste eest. ma leian, et tegemist on väga hea ja selge raportiga, ma lugesin selle otsast lõpuni läbi ja see kohe kindlasti on väga kasulik meie tulevaseks tööks. mul on terve rida huvitavaid küsimusi eriti need, need soovituste kohta, laiapõhjaliste soovituste kohta, mida te teete meile, nagu näiteks äh, soovitused energiatõhususe kohta ja, ja eriti just äh, Lõuna-Euroopa jaoks. mõeldes nüüd demograafilistele arengutele, võivad arengud äh, Vahemere lõunakaldal ka meie arengut mõjutada nii et me tõesti peaksime mõtlema täpselt, ähm, mida me ette võtame. milliseid plaane me peaksime laiendama ja ära ei tohiks unustada just strateegilist planeerimist. ma tahaksin teile esitada kaks küsimust, sest ma olen väga uudishimulik. Ähm, ja siis tahaksin teha veel ühe märkuse. küsimused puudutavad energiapoliitikat kõigepealt siis minu küsimused. Äh, järeldustes peatükis kaks on kirjas lause, et äh, nõrgad suhted või puuduvad horisontaalsed äh, suhted ehk siis need lõuna-lõuna suhted võivad olla head vertikaalsete suhete jaoks. mulle tundub, et ma saan sellest aru, aga pole päris kindel. lõimimine tähendab alati stabiilsust ja julgeolekut. ja see on muidugi Põhja jaoks väga hea, kui Lõuna-Euroopas oleks stabiilsus, sest kui see nii ei ole, siis on meie äh, julgeolek satub ohta, siis energiaalane lõimumine, sellel on sotsiaal, see tõi endaga kaasa sotsiaalse ja majandusliku integratsiooni ja parimaks näiteks selle kohta on ju Euroopa Liit ise. nii et minu arust on siin näha küll paradoksaalseid äh, paralleele. äkki oskate teie ka mõningaid näiteid tuua? siis te räägite suhetest Alžeeriaga. Te ütlete, et me peaksime jätkama tugevate tööd tugevate suhete nimel Alžeeriaga. aga see on ju vale, sest meil on Alžeeria, Maroko ja Tuneesiaga juba praeguseks koostöö olemas. Te ütlesite, et koostööst jääb vajaka. Te ütlete, et see ei ole üleliigne, vaid et see on suisa vale. äkki te oskaksite seda natukene kommenteerida? siis märkus gaasi kohta. Te ütlesite, et äh, Iberia poolsaare probleemiks on äh, see, et äh, on klientide küsimus. mina sain sellest aru niimoodi, et me peaksime Aafrikast tulevat gaasi Prantsusmaale edasi tarnima. see on võib-olla ka see probleem, miks me oleme nii vähe solidaarsed Lõuna-Euroopas, sest meil on endal probleeme varustuskindlusega. eile komisjon ütles, et äh, üritatakse lahendust leida sellele probleemile suur tänu! kas ka teie soovite esitada küsimuse? jah, palun. jah, otse loomulikult. minu kolleeg kohe kindlasti soovib gaasi küsimustes vastata. mis puudutab horisontaalseid ja vertikaalseid suhteid, siis ma arvan, et tegemist on tõesti suure probleemiga. kui me vaatame ainult Magrebi riike, siis äh, kaubandus Magrebi riikide vahel on väga nõrk, ma arvan kõigest üks koma kolm protsenti, samal ajal kui kuusteist protsenti kaubandusest äh, äh, toimub, kuusteist protsenti kaubavahetusest toimub Euroopa Liiduga. kogu regiooni jaoks kogu regioonis on see tegelikult kõige väiksem määr. nii et seda ei tohiks ära unustada. mina leian, et suhete tugevdamine aitaks meil ka jätkusuutlikke, tugevaid, tulevikku orienteeritud suhteid Euroopa Liiduga luua. tähtis on just regionaalne heaolu. regionaalsed tervikust, terviklikkust tuleb nende riikide puhul vaadata. Alžeeria puhul on meil nüüd aga probleemiks see, et äh, üritatakse läbi rääkida ainult Alžeeriaga, kuna Alžeeria on, äh, Alžeerial on suured energiavahu, varud, ta on nagu energiamonopol seal ja Maroko ja Tuneesia šansid on väiksemad, mistõttu pigem üritatakse läbirääkimisi pidada ainult Alžeeriaga mina leian, et äh, sellisest lähenemisest tuleb loobuda. Need riigid on välja töötamas energiapoliitiliselt tugevaid suhteid ja me peaksime neid selles töös toetama. see kurikuulus äh, Magrebi riikide energiaturgude integreerimisprojekt äh, seda projekti finantseeris komisjon ja mina teatud hetkel juhtisin seda projekti, sest Euroopa Liidu toetus Äh, mingil hetkel katkes, seda eelmise aasta juunikuus, kahe tuhande kümnendal aastal, aga projekti siiski jätkati ja mõlemad, vabandust, need kolm riiki räägivad ikka veel sellest projektist, ehk nad soovivad Magrebi riikide energiaturgusid integreerida. nii et see tähendab, et tegelikult tõeline poliitiline tahe regionaalpoliitiliste otsuste tegemiseks ja regionaalpoliitilise integratsiooni edasiviimiseks on olemas. nüüd nüüd äh, Hispaania ja Prantsusmaa vahelised äh, suhted. jah, tõesti, neid suhteid tuleb edasi arendada, see kehtib ka elektrivahetuse kohta, siin on tehtud ka uuringuid, mis seda kinnitavad ja gaasi osas annaksin sõna äh, kolleegile, sest tema on meie gaasiekspert. see ei ole võib-olla kõige tähtsam punkt, aga siiski päris tähtis veel natukene aega tagasi oli Hispaanial Euroopa Liidus eriline seisus. kaheksakümnendate ja kahe tuhandenda aasta vahel öö, äh, tegi Hispaania gaasiturg väga-väga kiire ja tormilise arengu läbi, väga suured gaasiterminalid ehitati väga kiiresti, kuid pärast seda areng lõppes, mitte mingeid suhteid näiteks Hispaania ja Prantsusmaa vahel äh, ei loodud. Euroopa, tänu Euroopa konvergentsi plaanile on nüüd mõned miljonid eurot ette nähtud selleks, et äh, luua side kahe riigi vahel üle Pürineede. praegusel hetkel on see kahesuunaline. nii et on võimalik äh, Prantsusmaa saada gaasi Alžeeriast Hispaania kaudu ja pikaajaliselt on tegemist tõesti väga kasuliku projektiga. Hispaanial, Prantsusmaal ja Portugalil on võimalik äh, tähtajaliselt äh, äh, tarneid tellida, kui neil peaks tekkima probleeme varustuskindlusega. et nüüd Hispaania nagu ka Itaalia kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal väga raskesse olukorda sattusid, sest gaasilepingud äh, olid äh, kõrgemad kui nõudlus, aga tegelik, see oli nüüd siis majanduse arengust äh, sõltunud areng, aga tegelikult olid kõik otsused, mis vastu võeti varasemalt, vägagi õiged. nii et on väga tähtis äh, taristu ehitamise projekte toetada, seda nii Euroopa Liidu piiride sees kui ka väljaspool on väga üllatav kuulda, et kui me vaatame siin kahte riiki, mis ei ole mitte ainult geograafiliselt, vaid ka demograafiliselt ja energiapoliitiliselt väga lähedal, nimelt Hispaania ja Itaalia, siis on tõesti väga üllatav, et Hispaania kümne-kaheteist aasta jooksul ehitas äh, neli kuni kuus väga suurt gaasiterminali äh, Need võeti kasutusse ja tänu nendele gaasiterminalidele on Hispaanial võimalik, äh, oli Hispaanial võimalik väga kiiresti suureks gaasitarbijaks kasvada taristu oli see, mis lubas sellise arengu läbi teha. ja seda seetõttu, et Hispaania regioonid said aru, et on tähtis neid terminalid ehitada ja mitte ainult Hispaania regioonid ei saanud sellest aru, vaid ka eraettevõtjad ja riik. kõik äh, tegid suurepärast koostööd äh, terminalide ehitamiseks. Itaalias oli olukord teistsugune, Itaalias juba kakskümmend, kolmkümmend aastat erinevad energiaettevõtjad äh, kaklevad, ei suuda kokkuleppele jõuda terminalide esi-, ehitamise osas ja see on tegelikult Hispaania edu on pöördvõrdelises seoses Itaalia läbikukkumisega. nii et äh, seal ei ole mitte midagi suudetud ära teha. kõik riigid on suveräänsed, kuid on täiesti selge, et kui luuakse süsteem, mille puhul võtmeküsimusega taristud nagu siin nimetatud taristud ja vastav otsustusprotsess lubavad äh, selliseid taristuid luua, siis oleks mõistlik ka sellisest võimalusest kinni haarata, sest see on kasulik kogu Euroopa energiapoliitikale. nüüd see esimene märkus võib-olla, milles räägiti äh, sõltumatusest. mina räägin nüüd gaasist. gaasi puhul on meil tõesti probleem siin sõltumatuse määr või sõltuvuse määr välisest gaasist on lihtsalt olemas, seda ei saa eitada, sellepärast et allikad, äh, ressursid lõpevad, ammenduvad. tähtis on tagada just väljastpoolt Euroopat tulevate gaasitarnete äh, jätkumine. isegi siis, kui meil Euroopas on veel gaasi. ja me peame hoolitsema selle eest, et gaasi eksportivad riigid sooviksid kõigepealt seda teha ja teiselt poolt, et neil oleks ka võimalus seda teha ja nüüd jõuamegi tagasi selle juurde, mis on siin juba öeldud. nimelt, et me peame hoolitsema selle eest, et tarnivates riikides äh, energiapoliitilised otsused arvestavad ka nende riikide sisemise olukorraga, sest vastasel korral mõne nädala, kuu või aasta pärast äh, olukord väljub kontrolli alt. tegemist on tõesti väga tähtsa mõttega, millele tuleb järele mõelda. suur tänu, me peame nüüd lõpetama, ütleb härra esimees, sellepärast et kaks Ungari ministrit seisavad ukse taga. meil on aeg ammu ka otsas, suur tänu selle informatsiooni eest, väga hea oli, et saime veel esitada ka äh, küsimusi, suur tänu, suur aitäh ja me asume järgmise päevakorrapunkti juurde. Zack, zack. Bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, tervitan teid kõiki siin ja tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on selleks terve tund ette nähtud, sellepärast äh, kasutame kogu olemasoleva aja ära sest mul on väga hea meel siin tervitada kahte Ungari valitsuse ministrit. Te tunnete neid kõiki, sest neil on siin juba mitu korda olnud võimalust meie ees esineda. Mm. tere tulemast mõlemale ministrile. kuidas me teeme, et kõigepealt räägite teie eh, härra Šefalfai või midagi sarnast, ma lihtsalt ei suuda neid välja hääldada soovite, võite alustada. We take the next one. This red point. Danke vielmals, also bin ich schon daran gewöhnt, dass meinen Namen nicht richtig. suur tänu, ma olen nii harjunud, et keegi minu nime ei oska välja hääldada. mul on suur äh, rõõm olla täna siin teie ees ja rääkida teile Ungari eesistumise edusammudest selle äh, pisut vähem kui saja kaheksakümne päeva jooksul. kõigepealt tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid ja ka teie komisjoni liikmeid iseäranis. Te aitasite meil selle väga suure väljakutsega toime tulla, mis see eesistumine meie jaoks oli. Euroopas on olnud väga äh, rasked ajad ja me ei pea meenutama viimaste aastate sündmusi, kuid ma arvan, et Ungari eesistumisel, eesistujal õnnestus Euroopat üles äratada ja seda mitmes mõttes. kaks kuud tagasi olin no Brüsselis ja Sarjel Olei, kes on Euroopa börsijuht, ütles, et Euroopa magas ja äh, mina äh, kirjeldaksin viimase kümne aasta olukorda ähm, pisut vähem dramaatilisemaks, krediiti oli liiga kerge saada, inimesed muutusid laisaks ja ka äh, valitsused toetasid seda Alan Greenspani poolt mainitud liigset ülevoolavust ja igal juhul me arvasime, et me peame toetama äh, päästmispakette, te võite ajalehtedest lugeda väga palju päästemeetmetest, kriisihaldamisest ja nii edasi. kuid me peame äh, olema teadlikud sellest, et fiskaalne stabiilsus on oluline, kuid ähm, finantsstabiilsus iseenesest ei loo töökohti ega toeta tootlikkuse parandamist ega tooda ka majanduskasvu. nii et äh, meil on vaja pöörata tähelepanu ka konkurentsivõimele ja kindlasti luua keskkonda, mis oleks ettevõtjate seisukohast soodus, nii et ettevõtjad saaksid luua rohkem töökohti ja toota majanduskasvu. kuidas aga nad saavad rohkem töökohti juua ja kuidas selline majandus taastumine tagada nii, et ka töökohti juurde tuleb, see on minu meelest äärmiselt oluline ja üks element on äärmiselt oluline, ettevõtjad peavad äh, ühtsest turust rohkem kasu saama ja me peame pii-, vähendama meie äh, ühtse turu killustatust. teiseks on meie ettevõtetel vaja vähem bürokraatiat ja me peame aitama ettevõtteid et äh, ja vähendama administratiivseid kohustusi, millega nad peavad toime tulema. samuti peab neil olema juurdepääs rahastamisvahenditele, see ei ole sugugi mitte kerge teema ja see veel raskem on praktikas selle teemaga töötada. samuti on ettevõtjatel vaja soodsat keskkonda innovatiivse potentsiaali ärakasutamiseks. niisiis, kõigepealt rohkem ühtset turgu, vähem killustatust ja ma arvan, et üks suuremaid Ungari eesistumise edusamme eesistumise ajal oli konkurentsivõime konkurentsinõukogu vallas Euroopa väikeettevõtluse algatus Small Business Act, mis oli teekaardiks oma kaheteistkümne prioriteediga. me võiksime rääkida meie ühisturust. ja ühtse turu äh, akt, vabandust, äh, ja ühtse turu äh, poliitika on poliitika, millega tegelevad ka Euroopa Parlamendis erinevad komisjonid, nii nagu ka komisjonis selle küsimusega tegelevad erinevad volinikud ja siis see Delori väljakutse, ma arvan, et kõik teavad, milles see väljakutse seisneb. Äh, keegi ei või armuda ühtsesse turgu, on öeldud, äh, me kõik oleme sellest kuulnud, aga samas on meil vaja avalikkuse toetust ühtsele turule. Turule noh, ühtne turg on selline kahe küljega asi ja me ühtsest turust rääkides kasutame kummalisi väljendeid, kitsaskohad, ühtne turg ei ole veel valmis, pole täis, täiuslik ja tavakodanikud ei pruugi sellistest väljenditest ja kõnepruugist aru saada aga kui me räägime, millised on meie probleemid ühtse turuga seoses, siis kõiki probleeme me kohe lahendada ei saa, kuid meil on vaja kõikehõlmavat strateegiat ja ühtse turu äh, algatus, ühtse turu äh, algatus Single Market Act äh, aitab seda saavutada ja seetõttu mul on väga hea meel, et Ungari eesistumise ajal tehti selliseid edusamme, et meil on nüüd Äh, laiale ula-, äh, laiapõhjalisem äh, ühtne turg. see on üks Euroopa Liidu suurimaid konkurentsieeliseid üldse. ühtne turg viib ka innovatsioonile ja seda mitmes mõttes, sest et ühtse turu ja innovatsiooni vahel on kindel side, mida suur, suurem on meie turg, seda kulutõhusam Äh, on investeerimine innovatsiooni, näiteks võtkem sellise riigi nagu näiteks Ungari, mis on suhteliselt väike riik, äh, siis äh, innovatsiooni investeeringud on keerulisemad, pidades silmas väikest turgu, aga kui on saja miljardi kodanikuga turg, siis investeeringud on kindlasti märksa tõhusamad, mida laiapõhjalisem on meie äh, ühtne turg, seda suurem on ka konkurents sellel turul, konkurents jällegi soodustab äh, innovatsiooni, nii et innovatsiooni ja ühtse turu vahel on äh, täiesti otsene side. mistõttu ma leian, et ühtne turg juba iseenesest võib aidata meil parandada meie panust innovatsiooni valdkonnas mis puudutab innovatsiooni, siis äh, innovatsiooni osas äh, avalduse, äh, mida ütles Savi Rolei, nimelt et Euroopa magas, nagu oleks võtnud unerohtu, on märkimisväärselt asjakohasem. kui me vaatame viimast aastakümmet, siis innovatsioon oli jäetud täitsa omapäi ja meil on vaja suuri muutusi selles vallas. tuletaksin meelde seda kuulsat avaldust äh, kolm kuud tagasi. me teame, kuidas töökohti äh, luua, me peame äh, kogu ülejäänud maailmast üle olema innovatsiooni väljas, koolituse vallas. ja meil on vaja seda sellepärast, et kui me nüüd vaatame Euroopa innovatsiooni ja teadusuuringute maastikku, siis äh, seal on mitmeid elemente. Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Hiina, äh, võrdleme meie investeeringuid äh, selles valdkonnas. Ja näiteks Jaapanis investeerindatakse null koma viis protsenti SKT-st igal aastal rohkem teadusuuringutesse ja ja üha rohkem meie investeeringute ja teiste investeeringute lõhe suureneb. niisiis ka meil on tegelikult meie pingutuste ja reaalsete tulemuste vahel lõve, lõhe. nagu me teame, me tahaksime kolm protsenti SKT-st sellele valdkonnale rajada, see pärineb Helsingist juba ja kui me vaatame liikmesriikide saavutusi, siis praegu on saavutatud vähem kui kaks koma seitse, kaks koma kaheksa protsenti ja selle küsimusega tuleb tegeleda. on ka teatavaid probleeme seoses investeeringutega teadusuuringutesse Euroopa Liidu tasandil ja, ja liikmesriikide vahel on lõhesid. ja ka meie päevakord selles vallas ei ole hästi tasakaalustatud kõigest sellest, mida ma ütlen, pole midagi uut, iseenesest me teame, et teadmised on kogu aeg olnud konkurentsieeliseks Euroopa Liidus. ja mul on väga hea meel öelda, et Ungari eesistumise ajal oli võimalik, õnnestus meil astuda suur samm edasi, nimelt ühtse patendi küsimuses märtsis konkurentsinõukogus anti roheline tuli tõhustatud koostöömenetluse kasutamiseks patendi vallas ja kümnendal detsembril eelmise eesistumise ajal toimus väga pikk koosolek, võeti vastu mitmeid kompromisse, kuid lõppkompromissini ei jõutud, väga paljude riigid aga ütlesid, et nad tahaksid pead kokku panna ja tõhustatud koostöömenetlust kasutada patendiküsimuse alas. vahepeal väga paljud riigid riigid liitusid ja selle kaheteistkümne riigi algatusega ja kakskümmend viis riiki siis rääkisid omavahel ja pressikonverentsil pärast meie kohtumist ütlesin ma, et me tegime ajalugu ja minu meelest oli tegemist väga, oli tegemist tõesti suure sammuga, mis tuleks ajalukku kirjutada, viisteist aastat tegelesime me sellega ja nüüd oleme jõudnud rakendusmeetmete käsitlemise juurde ja äh, kahekümne seitsmendal juunil peaks toimuma nõukogu kohtumine äh, ja loodetavasti siis jõuame ka äh, poliitilise kokkuleppeni selles küsimuses mis puudutab patenti, siis patent on oluline mitte sellepärast, et tegemist on äh, lihtsa ja odava äh, süsteemiga, äh, kui meil on ühtne patendisüsteem, vaid see süsteem aitab äh, ka meelitada erainvesteeringuid innovatsiooni valdkonda ja see on väga hea. mis puudutab innovatsiooni, ja teadusuuringuid, siis äh, meie ülesandeks oli sillutada tee ühisele strateegilisele raamistikule. me tegime, esitasime seitsmenda raamprogrammi vaheraporti kohase äh, teadaande ja me astume samm-sammult jõuame samm-sammult lähemale ühise strateegilise raamistikule, kus rahastamine saab olema sujuvam ja see aitab meil ka meie teadusuuringute alast panust parandada, tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja meie teadusbaasi ilma selleta ei saa olla mingisuguseid äh, arenguid ja teadusuuringuid. me liigume samm-sammult lähemale strateegia, ühisele strateegiale, ühisele strateegilisele raamistikule, mis oli ka üks meie põhiülesandeid. ja nüüd paari sõnaga ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohta ja selles vallas astusime ka tõesti suure sammu edasi. mõnikord äh, ei piisa sõnadest, on vaja ka samme äh,, mis aitavad äh, meie poliitilist päevakorda edendada ja Euroopa väikeettevõtlusalgatus Small Business Act on üks selline äh, sellest saavad kasu paljud ettevõtted ja ma arvan, et ka raamatupidamiskohustuste vähendamine nõndanimetatud mikroüksuste jaoks ettevõtluses oli väga oluline samm, see, sellest saavad kasu väga paljud ettevõtted siis äh, toorainete algatus, see oli samuti oluline osa meie tööst ning äh, ka esimest korda meie ajaloos jõudsime me Euroopa kosmosepoliitika järeldusteni, selle, nende järelduste teesillutamine ei olnud kerge, kuid minu arvates oli tegemist siiski äärmiselt olulise edusammuga. ja siinkohal tahaksin ma tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid konstruktiivse koostöö eest. olen õppinud palju selle eesistumise käigus, muuhulgas seda, et mängus on alati kolm mängijat, nõukogu, parlament ja komisjon. ning loomulikult nõukogus äh, endas on kakskümmend seitse mängijat, äh, kuid see kõige olulisem kõige selle juures on see, kuidas me ühtlustame oma panust, sellepärast et äh, lühikeses perspektiivis on see sageli väga keeruline ülesanne. ma tahaksin tänada teid teie toetuse eest nende viimaste kuude jooksul ning veel üks lause minu poolt. ma arvan, et äh, me saavutasime kõik, mida oli võimalik saavutada. Äh, loomulikult äh, kõik asjad ei olegi saavutatavad, seda ükskõik millisest vaatenurgast läheneda, kuid ma arvan, et Ungari eesistumisel ajal õnnestus meil Euroopa üles äratada seda mitmes mõttes, nüüd on meil loodetavasti tugevam Euroopa loodan, et Euroopa selle suhteliselt lühikese aja jooksul muutus tugevamaks ja suur tänu teile selle toetuse eest. suur tänu, suur tänu selle sõnavõtu ja eriti nende viimaste sõnade eest. tõesti, Euroopa on üks keeruline moodustis ja see nõuab kõikidelt osapooltelt väga palju vaeva mõistmist ja ka distsipliini. ja aga mulle tundub, et Ungari eesistumise ajal toimis ju kõik päris hästi. nii, järgmine kõneleja, palun. elnök úr, tisztelt eh, bizottság! Azért eh, härra esimees, eh, lugupeetud tööstuskomisjoni liikmed, mina olen täna siin selleks, et teile anda aru selle kohta, kuidas meie äh, oma tööd äh, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia osas Ungari eesistumise ajal edasi viisime. ma olen teile juba kirjalikult esitanud teile meie töö tulemused. aeg möödub kiiresti. jaanuarikuu alguses olime me ka siin tööstuskomisjonis selleks, et rääkida sellest, millised Ungari plaanid eesistumise ajaks välja näevad? meie olukord oli üpris lihtne, sellepärast et Belgia eesistujamaana valmistas meile väga hästi ette õigusloomelised projektid ja me saime need lihtsalt üle võtta. Ungari eesistumises äh, oli meil kolm lööksõna strateegia, spektrum. Äh, ja digitaalne päev, tegevuskava. Äh, strateegia puhul meie jaoks ongi digitaalne tegevuskava väga tähtis, sest see on ka väga tähtis osa Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast digitaalse tegevuskava vastuvõtmine on kohe kindlasti osa konkurentsivõime suurendamisest Euroopas, seda nii liikmesriikide puhul kui ka üksikute kodanike puhul. meie jaoks oli väga tähtis siduda rahv-, riikide strateegia digitaalse tegevuskavaga ja kahekümne seitsmendal mail telekommunikatsiooniministrite nõukogul oli meil digitaalse tegevuskava edusammad päevakorras ja ministritel oli võimalus siis erinevate liikmesriikide esindajatena anda meile ülevaade olukorrast oli kaks väga tähtsat päevakorrapunkti. ühelt poolt digitaalse tegevuskava eesmärgid ja kõige tähtsamad prioriteedid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riiklikel tasanditel ja teiseks meie eesmärk äh, lairibaühendusele juurdepääs kõigile juba paari aasta pärast täna on digitaalse tegevuskava jaoks väga tähtis päev, sellepärast et täna toimub esimene digitaalne üldkoosolek Brüsselis, kus osalejad räägivad sellest, kuidas digitaalset tegevuskava siiamaani Euroopa Liidus on rakendatud meie tähtsaks teiseks küsimuseks oli spektrumi, spektripoliitika. Äh, sageduste poliitika, siin oli meie jaoks kõige tähtsam see, et meil on vaja ühtset sageduste strateegiat Euroopa Liidu jaoks ja et see tuleb välja ehitada nii, et see avab uusi võimalusi nendes valdkondades, kus praegu neid ei olnud sagedustega tuleb tegeleda nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil, sest ta kujutab endast nii majanduslikku, ühiskondlikku kui ka sotsiaalset äh, äh vara. ilma sagedusteta ei oleks mobiilne kommunikatsioon tänapäeval üldse mitte ettekujutatav. traadita internet, äh, navigeerimisseadmed oleks kõik äh, ettekujutamatu. siis raadiospektri poliitikaprogramme ja selle vastuvõtmine on ka äärmiselt viht-, äärmiselt tähtis Euroopa Liidu konkurentsivõime jaoks. paar kuud tagasi USA president Barack Obama teatas, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad ka äh, lairibaühenduse strateegiaga ühineda ja kuna tegemist on nii tähtsa strateegia, siis on väga tähtis, et ka Euroopa Liit oma vastava lairibaühenduse strateegia vastu võtaks. Ungari eesistumise ajal jõudsime me peaaegu kokkuleppele raadiospektri poliitikaprogrammi osas nõukogu kohtumistel võtsime me vastu vastava raporti ja me töötasime välja ka teksti, mis kiideti kõigi poolt heaks. me jätkame oma tööd kuni äh, eesistumise lõpuni ja tahan teile veel ka teatada, et äh, homme korraldame me kolmepoolsed läbirääkimised just äh, sageduste üle. Euroopa Parlamendi raportöör, komisjon ja ka eesistujariik on siis kõik nendel läbirääkimistel esindatud. mis puudutab äh, julgeolekut, äh, ohutust, siis võib öelda, et väga paljudel kodanikel Euroopa Liidu liikmesriikides äh, on äh, mobiiltelefonid ja arvutid, võrgud on omavahel seotud ja need võrgud mängivad meie elus väga tähtsat rolli. mistõttu on seal tihti ka väga palju isiklikke andmeid. viimasel ajal on võrke tabanud mitu suurt rünnakut või meil on olnud tehnilisi probleeme, mistõttu sajad tuhanded kodanikud äh, lihtsalt päevapealt jäid oma andmetest ilma. ja tihti äh, piirati või äh, keelustati juurdepääs internetile ka julgeolekupoliitilistel põhjustel. meie jaoks on väga tähtis informatsiooni tagamine ja Ungari eesistujamaana alustas oma tööd väga keerulises olukorras, sest me ei teadnud, milliseks kujuneb tulevik. me ei saanud ette näha, kui kaua on Enisal võimalik oma tööd jätkata ja kui on selline õhustik, siis pole otse loomulikult võimalik tööd jätkata. meie soovisime seda olukorda selgitada, parandada ja meie eesistumise ajal õnnestus meil tõesti ka NISA tööd kaheksa, pooleteist aasta võrra äh, pikendada. järgmine tähtis küsimus selles valdkonnas on NISA reformimine. meil on vaja pädevusvaldkonnad äh, selgelt defineerida ja äh, ka rahastamisküsimused lahendada. mis puudutab äh, informatsiooni taritute kaitset, siis me korraldasime Ungaris informatsiooniürituse, kõik liikmesriigid olid seal ka esindatud. meil õnnestus ähm, nõukogu järeldused äh, selles valdkonnas vastu võtta. meil on äh, Euroopa Komisjoni poolt, me veel kord äh, avaldasime toetust komisjoni poolt esitatud äh, programmile. ka e-riigi juhtimine oli meie jaoks väga tähtsaks eesmärgiks, sest meie ühiseks eesmärgiks on teenused ehk siis e-haldusteenused võimalikult paljude kodanikeni Euroopa Liidus viia ja meie tähtsaimaks eesmärgiks on see, et oleks võimalik kasutada tähtsaid teenuseid nii kodanikel kui ettevõtetel ehm, internetis, siis me soovime samamoodi ka läbipaistvust suurendada ja tõhustada teenuste pakkumist ja ka selles valdkonnas on meil võimalik suuri samme ettepoole veel teha mis puudutab satelliidiprogramme, siis meie Ungari eesistumise ajal viisime läbi äh, vahehinnangu, võtsime jällegi nõukogu järeldused selle kohta vastu ja mis puudutab Galileod, siis me võtsime vastu Galileo valitsusteenuste äh, projekti eelnõu ja kui ma ei eksi, siis teie ka olete sellest küsimusest rääkinud, nii et en-, juuni lõpus toimub väga tähtis äh, hääletus siin tööstuskomisjonis ja ma tõesti palun, et te toetaksite seda programmi. Ungari eesistumise aja alguses lubasime me, et me töötame parema, tõhusama, intensiivsema koostöö nimel Euroopa Parlamendiga. me ütlesime, et me soovime tõesti vahetut dialoogi parlamendisaadikutega ja selle komisjoni liikmetega. ma loodan, et meil see õnnestus, ma loodan, et ka teie arvate, et meil see õnnestus ja ma tahaksin nüüd mõningaid saadikuid eriti tänada suurepärase koostöö eest. kõigepealt tahaksin tänada selle komisjoni juhti, härra Herbert Roili, selle eest, et ta nii konstruktiivselt sekkus meie töösse. tahan tänada ka Katrin Trautmanni, Pia, Pilar de Castillot, Gunnar Höckmarki, kes just äh, raadiospektri poliitikaprogrammi Äh, raportöörini väga palju meie töösse panustas ja suur tänu ka kõikidele Ungari saadikutele siin kojas, kellega oli meil suurepärane koostöö. Edith Herzog, Pero Kovač, Andrus Jörg ja Valir Šimaros. suur tänu teie tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis olen otse loomulikult valmis neile vastama. suur tänu! Ganz herzlichen Dank auch Ihnen suur tänu teile! ma ei hakka kõiki tänusõnu kordama, tahan ühe asja lihtsalt lisada. me mitte ainult teie mõlemaga ei töötanud hea meelega koos, vaid ka kõikide teie kaastöötajatega, kes just kolmepoolsetel läbirääkimistel väga pikkadeks õhtuteks meiega jäid ja ma arvan, et me tõesti töötasime hästi nendega ja teiega oli väga tore rääkida ja väga tore oli näha, kuidas on võimalik erinevaid arvamusi ühise laua taha kokku tuua ja tänu ka kolleegidele, neid ei olnud küll palju, kes käisid Ungaris. tegemist oli väga-väga huvitava visiidiga, mille käigus äh, me korjasime tõesti väga palju positiivseid mälestusi. nüüd aga sõna kolleegidele, kõigepealt proua de Castillo. Eh, suur tänu, härra esimees ma teen lühidalt, tahaksin tänada Ungari eesistuja esindajat tehtud töö eest ja äh, eesistuja on konsulteerinud meie komisjoniga juba meie eesistumise algusest peale ja me kohtusime eesistumise alguses. meie kohtumine oli äärmiselt viljakas, koostöö kulges libedalt mis puudutab äh, eesistumise vahetust iga kuue kuu tagant, äh, siis äh, minu isiklikud kogemused näitavad, olen nimelt seda kõike korduvalt kogenud, et kõnealune valitsus tänab Euroopa Parlamenti, tavaliselt on valitsused alguses harjunud kohtuma komis-, komisjoniga ja parlamentide roll on päris väike eesistumise lõpus võib-olla, äh, aga eesistumist alustades peab eesistuja õppima seda, et ka parlament on oluline ja parlamendi roll muidugi ühe sõnaga kasvab meie äh, tunneme alati eesistumise lõpus, et meil on uus sõber nõukogus, kuivõrd oleme eesistujaga koostööd teinud, selle valitsusega koostööd teinud kuus äh, kuud. nii et teie olete nüüd meie uued liitlased, meie uued sõbrad nõukogus oma eesistumise lõpuks ja mis puudutab äh, raadiospektri poliitikat ja teisi poliitikaid, siis nende küsimustega tuleb ka edaspidi töötada töö jätkub järgmisel aastal ja me nüüd teame, et teie valitsus on nõus Euroopa Parlamendi ambitsioonidega nendes küsimustes. ja siis veel, ma äh, paluksin teil ja teie kolleegidel äh, nõukogus pingutada no, mõningates küsimustes Galileo äh, ja, ja teiste eelarveread peaksid olema välja toodud äh, vastasel, kui see oleks üks osa ka kogu raamprogrammi eelarvest, see, siis oleks väga raske raamprogrammil oma eesmärke saavutada. siis veel, meil oleks vaja äh, tõsist kasvu äh, kolm protsenti SKT-st kahe tuhande kuuendal aastal Barcelonas, äh, leppisime selles osas kokku. Ameerika Ühendriigid äh, majanduslanguse ajal teadusuuringute eelarvet siiski kahekordistasid ja see aitas kindlasti Ameerika Ühendriikidel majanduslangusest kiiremini ja tõhusamalt välja tulla ja seetõttu Ameerika Ühendriigid äh, said kogusid maailma tasandil jõudu. me peaksime sedasama tegema ja jään teie peale selles osas äh, lootma. suur tänu, härra esimees, aga mina tahaksin tänada eesistujat meie komisjoni tulemise eest ja ka eesistumise jooksul tehtud töö eest. mul on teile ka paar küsimust. mis puudutab teadusuuringuid siis teie eesistumise ajal töötati mõningate väga tähtsate küsimuste kallale ja muuhulgas toimus raamprogrammi ülevaatamine. oleme sellest meie komisjonis juba täna rääkinud ja nagu te teate, meiegi esitasime terve rea tähtsaid raporteid ja jõudsime tähtsate järeldusteni, mida ka meie tahaksime äh, tulevikus rakendatuna näha nii et äh, minu küsimus teile oleks, äh, mida teie eesistuja on teinud selleks, äh, et Euroopa Parlamendi, meie komisjoni ja ka Euroopa Komisjoni järelduste elluviimise toetamiseks. ja siis jällegi seesama kolm protsenti. ma olen nõus, et kui me tahame majandustaastumist, majandust taastada, me tahame muutuda konkurentsivõimelisemaks ja kui me tahame luua uusi töökohti, siis meil on vaja investeeringuid kolm protsenti, sellest räägiti Barcelonas, selle oleksime pidanud saavutama aastaks kaks tuhat kümme ja nüüd on see pandud sisse ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse ja kahe tuhande kaheksa, kahekümnendaks aastaks tuleb võtta terve rida erinevaid meetmeid. kuid meie töö ei ole veel tehtud ja mis teie arvates on need meetmed, mida tuleks võtta kohe järgmise eesistumise jooksul? Te viitasite ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja väikeettevõtluse algatus Small Business Act vaadati üle teie eesistumise jooksul ja me peame mõtlema nüüd, kuidas äh, väikeettevõtteid tulevikus aidata, väikeettevõtluse et, et, et, väikeettevõtlusalgatuse ülevaatamine oli äh, VKE-de jaoks äärmiselt oluline, kuid mis on selle vallas ka järgmine samm, oleks minu küsimus teile. ja siis äh, teine minister, äh, kuulasin äärmiselt huviga suure huviga ka seda, mida rääkisite teie, ka teie rääkisite väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest ja mul on terve rida siin erinevaid meetmeid, erinevaid samme, mida on astutud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete heaks Euroopa Liidus digitaalne päevakord muuhulgas, aga kas te võiksite äh, paari sõnaga veel põhjalikumalt rääkida sellest, mida tulevikus kavatsetakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete heaks teha? proua Kavaljo. suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada ministrit ja tahaksin tänada äh, Ungari eesistujat suurepärase tehtud töö eest. aga käsitleksin põhjalikumalt ühte punkti äh, mina olin raportööriks lihtsustamise raporti vallas, mis tegeles teadusuuringute innovatsiooniprogrammiga äh, Ungari eesistumise kallal on, on sellega tegeletud kõige kõrgemal tasandil. on loodud mitteametlik ministrite töögrupp nõukogus, mida juhtis eesistuja ja see töögrupp tegi tihedat koostööd komisjoniga, Euroopa Parlamendiga, mille eest tahaksin teid tänada. see on olnud äärmiselt oluline finantsmääruse kallal tehtava töö sellega seoses see töö jätkub ja loodetavasti me lõpuks suudame finantsmääruses kokku leppida kõikides nendes muudatustes, mida on vaja selleks, et meie finants- ja haldusnormid oleksid nagu kord ja kohus järgmise innovatsiooniprogrammi jooksul ja meie Ungari eesistuja on olnud äärmiselt pühendunud sellele tööle ja tahaksin äh, ka oma kolleega äh, Pilar de Castelli poolt äh, edasi öelda, et meie tahaksime lihtsat, paindlikku ja piisavalt rahastatud raamprogrammi ja suur tänu teie seni tehtud töö eest ja tiheda koostöö eest Euroopa Parlamendiga. kolleeg Kürg. kolleeg Kiirek. sõna suurt elnök úr, és köszönöm. Suur tänu, härra esimees ja suur tänu ministritele selle ülevaate eest meie tänasel koosolekul. ma olen oma kolleegidega selles mõttes nõus, et Ungari eesistumisperioodi ajal ungarlased olid tõesti väga parlamendisõbralikud. seda näitab juba see, et äh, ministrid mitte ainult ei esitlenud oma programmi, vaid ka eesistumise lõpus on piisavalt julged, et tulla siia ja meile aru anda. see on tõesti väga-väga hea. teiselt poolt tegelikult ei ole ka Ungaril eesistujamaana mitte midagi karta, kui hakatakse kokkuvõtteid tegema pärast seda poolt aastat, sest äh, ministril Šefafail on õigus, tegemist oli tormiliste aegadega, aga äh, minister hoidis tüüriruulil kõvasti kinni. kõige tähtsamad sündmused toimusid äh, tegelikult just selle kuue kuu jooksul täiesti ootamatult, nagu näiteks kriis, aga me ei taha siin rääkida mitte täna kriisist, vaid esitada hoopis küsimusi. hoolimata suurtest väljakutsetest ja kriisi ohjamisest on meil tegelikult terve rida küsimusi, mis oli võimalik lahendada, töökohtade loomine, konkurentsivõime tagamine ja kesk- ning pikaajaline kesk- ja pikaajalises perspektiivis antav vastus äh, kriisile, mis aga ei peaks olema kriisi ohjamine. nii et ma arvan, et äh, kui me mõtleme kommunikatsiooni, innovatsiooni, teadus- ja arengutöö peale, siis Ungari tõesti saavutas väga palju ja tegi äh, ja oli äh, suunanäitajaks tulevikku tegemist on küsimustega, mis on tähtsad nii tänapäeval kui ka tulevikus, me vaatame tulevikku, kuna elu ei jää ju seisma. üks eesistuja lõpetab oma töö ja teine tuleb asemele. esimene küsimus, minu esimene küsimus puudutaski raadiospektri poliitikat, sest see oli äh, Ungari eesistumise üks tähtsamaid küsimusi, kuidas oleks võimalik tulevikus spektripoliitika kasutamist äh, ühtlustada, harmoniseerida, mõeldes ka selle peale, et äh, väga paljudel liikmesriikidel on äh, piir kolmandate riikidega. parlament on teinud oma ettepaneku ja kohe kindlasti Poola eesistujamaana peab siin veel väga palju ära tegema, aga ma tahaksin lihtsalt teada, milliseid võimalusi näete teie siin? ka teine küsimus on väga tähtis ja puudutab teadus- ning arengutööd. seitsmenda raamprogrammi vahearuannet, vahehinnangut viiakse praegu läbi ja on täiesti selge, et teatud liikmesriikide uurimisinstituudid ei olnud piisavalt ette valmistatud äh, rahade, vahendite kasutamiseks ning äh, selgituseks oli see, et äh, toetavat äh, taristut rahade kasutamiseks ei olnud. milliseid võimalusi teie, härrad ministrid, näete nende mahajäänud instituutide järeleaitamiseks, selleks et nad jõuaksid järele tippkeskustele? kuna me siin räägime ka rahalistest vahenditest, siis on mul veel üks küsimus. kuidas teie kavatsete hoolitseda selle eest, et teadus- ja arengutöö jaoks nähakse ka ette piisavalt rahalisi vahendeid? suur tänu! Euh, suur tänu, esimees! minu küsimus on rohkem institutsioonilist laadi. Ungari eesistumine äh, oli üks äh, osa Belgia, Ungari, Hispaania troikast äh, mis lähtus Lissaboni leppest. kas see troika mõte oli hea mõte, kas sellest oli teile kasu, kas te rääkisite äh, keskpikas perspektiivis küsimustest, äh, millega tegeletakse ka pärast ja enne teie äh, eesistumist, kas oli sellest kogemusest teile kasu selle eesistumise jooksul? Um suur tänu ja nüüd saavad mõlemad ministrid viis minutit selleks, et vastata. Thank you very much, I have a lot of questions and I So been, uh... Ah, suur tänu uh,, väga palju küsimusi esitati ja meiegi lootsime, et oleme parlamendisõbralik eesistuja, seda me ka tahtsime juba algusest äh, peale ja teie vastustest kuulsin, et te olite sellega rahul ja mul on selle väga hea meel ja kõigepealt see kolm, kolmeprotsendiline investeeringute tõhusus äh, seoses äh, teadusuuringute ja arenguga. jah, meil on see ambitsioonikas eesmärk, meil on selle saavutamiseks vaja kolme asjaolu. investeeringut, pühendumist ja osalemist. investeeringud tähendavad seda, et me peame investeeringuid suurendama teadusuuringutesse äh, ja innovatsiooni, aga siin tekib küsimus, kes peavad neid investeeringuid tegema, selleks on meil vaja pühendumist, meil on on vaja ka, meil on vaja öö, tööstuse pühendumist äh, ja mina olen täitsa veendunud selles, et, et äh, investeeringud sõltuvad äh, ja innovatsioon sõltub ettevõtete pühendumisest, me kõik teame Silicon Valley juhtumit ja kogemust, me kõik kasutame seda ja, ja teame, kuidas tekkisid äh, multimiljardärid äh, seoses Google'i loomise ja, ja teistega ja me kõik mõtleme, et see on innovatsioon. aga ei, innovatsiooni, teadusuuringuid äh, ja ka arengut viivad ellu tegelikult need kõige tavapärasemad uurijad ja meil on vaja teatavat mm, teadusuuringute võimekust ka tööstusvaldkonnas ja meil on vaja igal juhul kaasamist, tööstuse kaasamist ja selle, kui me tahame seda saavutada, tuleb luua soodus keskkond ja see on juba reguleerijate ülesanne loomulikult on meil vaja investeeringuid Euroopa tasandil, liikmesriikide tasandil nii-öelda riiklikke investeeringuid, avalikke investeeringuid, aga me peame looma soodsa keskkonnaga tööstuse, ettevõtluse jaoks, sellepärast et innovatsiooni äh, generaatoriks on tegelikult äh, tööstus. see peab olema meie lähtealus. ja kolmandaks äh, ka osalemine. tahaksin siin puudutada veel ühte küsimust ja selgitada, et osalemine, äh, kaasamine tähendab seda, et kõiki tuleb kaasata, tuleb kaasata kõiki kodanikke, kõiki liikmesriike, kõiki institutsioone ja me peame kõik oma pingutused ühendama, koondama ja kui me vaatame seitsmenda raamprogrammi aruandeid, siis peame tõdema, et mõned liikmesriigid on alaesindatud ja me oleme rääkinud päris palju sellest konkurentsinõukogus. korraldasime ka mitteametliku lõunasöögi selle küsimuse arutamiseks kutsusime kohale kolm volinikku, saavutasime sellega maailma rekordi, lõunasöögil esinesid, osalesid Haan, Keegan Quinn ja ja keegi veel volinikest ja me rääkisime sellest, kuidas alaesindatud riikide äh, osalust parandada. ja äh, tõdesime, et puudu on vajalikud äh, taristud, teadusuuringute taristused, taristud ja seda saab tuleks parandada ja komisjon lubas, et nad, et seda küsimust uuritakse ja tulemused esitatakse sügiseks. nii et minu meelest kolm protsenti on väga hea ja meil on vaja investeeringuid, ka avalikke investeeringuid ja meil on vaja kaasamist, pühendumist ja siin ma mõtlen siin ennekõike ettevõtluse, tööstuse kaasamist ja selleks on vaja soodusta, soodsat keskkonda ja meil on vaja siis äh, osalemisega kaasamist, me peame kaasama äh, kõik riigid, äh, piirkonnad äh, ning koondama oma pingutused. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja ettevõtluse algatus Small Business Act. ma arvan, et väga oluline on äh, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid mitte kunagi unustada, aga ma arvan, et me peaksime äh, pisut oma mõtteviisi muutma seoses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega. mitte ükski valitsus äh, ei saa öelda, et äh, neile ei meeldi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kõik valitsused jumaldavad neid. aga Te teate, mida Schumacher ütles, et kõik väikesed on kenad ja ma olen sellega nõus, kuid äh, mida suuremaks ja mida tugevamaks äh, muututakse, seda ilusamaks muututakse. ja me peame aitama väikeseid ja ilusaid nende muutumise teel suureks ja konkurentsivõimeliseks me armastame väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, aga meie armastusest ei piisa. me peame laskma neil kasvada, me peame looma poliitikaid, mis võimaldavad neil väikestele keskmise suurusega ettevõtetel suuremaks paisuda. ja siis väikese keskmise suurusega ettevõtetega tehtavad algatused on äärmiselt olulised. VKE-de probleemid ei tulene mitte ainult sellest, et nad on väikesed, nad on ka üksikud. Neil puudub nende poliitiline hääletoru, mis neid poliitilisel tasandil esindaks. ja mul on väga hea meel, et Ungari eesistumise ajal nimetati ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete saadik ametisse. ja äh, ma tahaksin siis äh, tänada teid ka selles vallas lihtsustamise äh, vallas tehtav töö oli teataval määral halduslik küsimus, kuid tegemist oli ka ju poliitilise küsimusega, usaldusega seotud küsimusega ja seetõttu ei saa poliitiliste tasandi rolli alahinnata. ja siit jõuame ka viimase küsimuse juurde, trio lähenemise juurde, kas troika, kas trio küsin-, lähenemine toimib. mis puudutab lihtsustamist, siis tõesti koostöö selles küsimuses kolme eesistuja vahel toimis väga hästi. tegime tihedat koostööd Hispaania, Belgia kolleegidega. võib öelda, et töötasime ühiselt ja mis puudutas katseprojekti täisväärtusliku perioodi pikendamise vallas aktiivne ja tervist väärtustav vana, vanadus, siis ka seal oli koostöö väga hea. ja siis me ei tohiks unustada seda, et eesistumine on õppeprotsess. ja me õpime selle eesistumise poolaasta jooksul palju ja nendest kogemustest on kasu. ja võib öelda, et kuna eesistujad teevad koostööd, siis äh, kui meil on küsimusi ja kuna me teeme koostööd Belgia ja Hispaania ministritega, siis äh, me saame neid küsimusi lahendada ühiselt. Debrossoni deklaratsioon, kuidas kasutada piirkondade ressursse ja äh, klastrite ressursse innovatsiooni hüvanguks. ka seal, äh, sellega seoses ütlesime selgelt välja äh, Belgia eesistujaga, et me teeme ko koostööd üldiselt äh, aga me teeme ja mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka erinevate projektide raames ja äh, see on kõik üks arendav protsess ja seetõttu on äh, meil olnud suur rõõm Trio koostööd teha ja loodetavasti Poola eesistujal samamoodi. suur tänu, järgmine minister. jah, suur tänu teile nende küsimuste eest, lugupeetud rahvasaadikud teen algust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest. kuidas nende internetis esindatust lahendada? tõsiasi, et meil tänapäeva maailmas, tänapäeva Euroopas äh, on, äh, et kas sellel ettevõttel on äh, internetilehekülg või mitte, on tegelikult võtmeküsimusega võtmetähtsusega küsimus, sest kui teda pole internetis, siis teda tegelikult ei ole olemas ja tal on võrreldes teistega väga halb konkurentsiseisund. väga tähtis on digitaalse tegevuskava rakendamisest kinni pidada ja kinni pidada ka seal paika pandud tähtaegadest ja selles valdkonnas õnnestus meil väga tähtis äh, samme edasi teha, riiklike strateegiate vastuvõtmine mängib väga tähtsat rolli. tahaksin teile seda selgitada Ungari näitel. viimasel ajal vähendasime me aja ja bürokraatia kulu uute doomeni nimede registreerimisel ja seega on väikese keskmise suurusega ettevõtetel kõrvaldatud kõik tõkked jõudmaks internetti, nii et tõesti, tegemist oli väga lihtsa ja kiiresti lahendatava küsimusega. mis puudutab nüüd raadiospektri poliitika programmi või siis tõsiasja, et on äh, liikmesriike, äh, millel on välispiir kolmanda riigiga, siis ja tõesti, tegemist on väga päevakajalise küsimusega ja sellel on väga palju praktilisi aspekte. ja nendest me ka viimase kuue kuu jooksul rääkisime. Euroopa sagedusstrateegia tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta, meil on mustand juba valmis töötatud välja töötatud ja see lahendaks probleemi. sellepärast, et äh, selles mustandis on väga pragmaatiline lahendus sageduste jagamise koordineerimiseks äh, ette pandud. järgmine äh, rahvusvaheline maailma raadiospektri konverents toimub varsti ja Euroopa Liit peaks ennast selleks väga hästi ette valmistama kolme eesistujariigi troika suurepärane koostöö. jah, keegi küsis selle kohta ja koostöö oli väga hea. ettevalmistusetapis tegime suurepärast koostööd belglastega, me saime väga hästi ettevalmistatud dokumendid üle võtta ja praeguse tro-, praegune troika jõuab lõpusirgele, kuid järgmine eesistujariik Poola on järgmise troika teerajaja ja selle riigiga teeme me juba praegu koostööd ning kolmekümnenda juunini on meil võimalik veel aktiivselt äh, koostööd korraldada. homme toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised raadiospektri poliitika üle ja Poola kui tulevane eesistujamaa on sinna läbirääkimistele kutsutud. suur tänu! suur tänu veel kord kõigile. väike palve, lihtsalt öelge kõikidele oma kaastöötajatele meie tänusõnad edasi ja me kindlasti kohtume veel erinevates äh, olukordades ja me loodame, et meil on nüüd nõukogus üks sõber rohkem nii et nagu te ütlesite, meie ees seisavad suured probleemid ja kõik, kes soovivad Euroopa pro probleeme kiiresti ja nutikalt lahendada, neil on sõpru vaja ja mul on väga hea meel, et te ütlesite, et me, et me töötame siin positiivse majandusarengu nimel ja seejuures tuleks tõesti mõelda kõigepealt selle peale, kuidas on võimalik majandust positiivselt edasi arendada ja siis mõelda sellele, kuidas erinevaid tõrkeid kõrvaldada. see oleks väga nutikas lähenemine, suur tänu!